daamid ja härrad, tere tulemast siseturu ja tarbijakaitsekomisjoni koosolekule. kõigepealt kinnitame päevakorra. tänan, märkusi ei ole, seega päevakord on kinnitatud. meil on koosolekute protokollid kahekümne viiendast, kahekümne kuuendast jaanuarist, kuuendast veebruarist, üheksandast veebruarist ja need on laiali saadetud ja me loeme nad kinnitatuks, kui kellelgi midagi tänase kohtumise lõpuni selle vastu ei ole. kas sobib? nüüd esinaise teadaanded. veebis kantakse üle reaalajas meie kohtumist ja e-meeting rakendus on olemas saadikutele, personalile, assistentidele, kes tahavad sealt vaadata dokumente ja erakorraline IMCO komisjoni kohtumine toimub esmaspäeval, kolmeteistkümnendal märtsil kella seitsmest kuni poole üheksani Strasbourgis. nii et palun pidage see meeles. Like to... ja ma tahan tervitada külalisi meie tänasel kohtumisel, eriti erinevate puuetega inimeste organisatsioonide koalitsiooni liikmeid, tere tulemast, et ühinesite meiega. ma tean, et olete väga-väga huvitatud sellest, kuidas me liigume edasi juurdepääsetavuse aktiga juurdepääsetavuse akt on üks teema, mida meie komisjon peab väga-väga oluliseks ja suur tänu, et tulite eh, mei-, kuulama meie mõttevahetust, aga meil on veel paar küsimust vaja enne läbi arutada. tere tulemast teile. kui on keegi, kellel ei ole tõlget praegu, aga tahaks tõlketeenust kasutada, siis te näete, et seal on veel kohad, kus on ka kõrvaklapid juures ja võib-olla me leiame veel eh, kohti juurde. kui teil tõlget ei ole praegu, aga te sooviksite tõlget kuulata, siis palun eh, andke märku. tavaliselt on meil ka ülevaade kolmepoolsetest kohtumistest ja muudest üritustest, aga vahepeal ei ole midagi toimunud pärast viimast kohtumist ja läheme esimese sisulise küsimuse juurde, mis on arvamus, milles käsitletakse töötajate lähetamist seoses teenuste osutamisega ja äh, proua Šaldemosa, Krister Šaldemosa on arvamuse autor ja ma annan sõna nüüd Äh, raportöörile ja pärast ka saavad teised sõna. ja ma palun, et meie sõnasoovijad äh, peaksid kinni kolmeminutilisest kõneajast, raportöör saab viis minutit, me tahame päevakorras püsida. kui te soovite sõna, siis andke käega märku. Øh, suur tänu. tahan taani keeles rääkida, et oleks aega kõrvaklapid pähe panna få den på. Eh, tak, fru formand, eh, også for, at jeg... Niisiis, suur tänu ja suur tänu, et andsite mulle viis minutit ettekandeks. mul võib-olla nii palju ei lähegi vaja, aga ikkagi. ma juba andsin märku, et mis suunas me tahame infokomisjonis edasi liikuda ja ega mul ei olegi palju muudatusettepanekuid tulnud eh, mul on oma ettepanekud ja ma tahaksin loomulikult kuulda, mida teie arvate sellest ja kuivõrd suure enamuse me suudame siin äh, saavutada. üldiselt ütleksin seda, et äh, ma üldiselt toetan Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis äh, puudutab lähe, lähetamise direktiivi. vähemalt eesmärgiga olen ma nõus, soovitakse lähetatud töötajate direktiivi täpsustada ja see on teretulnud. aga kolmes valdkonnas on mul oma muudatusettepanekud, mis võivad muuta selle ettepaneku veel täpsemaks ning tuua suuremat selgust, nii et ei tekiks probleeme ei liikmesriikide jaoks ega ka tööandjate jaoks ja loomulikult mitte ka töövõtjate jaoks. üks sellistest valdkondadest on kõik see, mis puudutab lähetamise kestust Euroopa Komisjon on teinud omapoolse ettepaneku, et lähetatud võib olla kuni kakskümmend neli kuud lähtuvalt uutest eeskirjadest. minu raporti projektis olen teinud ettepaneku, et me piirdume kuue kuuga. miks ma seda teen, sellel on erinevad põhjused, aga kõigepealt ma toonitaksin seda, et selle kuue kuu olen ma sisse toonud lähtuvalt sellest põhimõttest, et äh, pärast kuut kuud tuleb maksma selles riigis tulumaksu, kus raha teenitakse. ja seetõttu ma leian, et oleks igati mõttekas, kui lähetamise kestus piirduks ka kuue kuuga umbes ja miks see üldse oluline on? oluline on see ka siseturu seisukohast sellepärast, et me peame tagama seda, et meie konkurentsitingimused oleksid õiglased, et töövõtjaid koheldakse võrdselt ning äh, seetõttu peab ka äh, samas töökohas äh, sama töö eest maksma sama palka. lähetamise eeskirjad tähendavad aga paraku seda, et sama töö eest ei pruugi saada sama palka. aga on veel üks oluline aspekt asja juures, nimelt see, et et me peaksime ajude äravoolu takistama, peaksime tagama sellised tingimused, mis äh, hoiavad ära selle, et kvalifitseeritud tööjõud ida poolt näiteks lääne poole liigub ja võetakse seetõttu äh, ka tööle ebavõrdsetel tingimustel ja tekitab ütles liikmesriikidele probleemi. seetõttu siis kahekümne nelja kuu asemel teen ettepaneku kehtestada kuus kuud. teine teema, millega olen tegelenud, on palgamääratlus mina oma raporti projektis olen teinud ettepaneku, et me kasutame juba olemasolevat määratlust selle kohta, mis see palk selline üldse on. Euroopa Komisjon on äh, teinud äh, ettepaneku määratlust muuta, mina aga arvan, et peaksime jääma praeguse määratluse juurde. seda sellepärast, et tegemist on määratlusega, mis peaks äh, lähtuma nendest tavadest ja kommetest, mis liikmesriikides juba on. aga samuti kui hakatakse määratlusi järsku üleöö muutma, siis võib see tekitada suurt äh, segadust ning ebakindlust. sotsiaaldemokraatide jaoks on see väga oluline, et sellist olukorda ei tekiks. ja veel äh, viimane teema, kus ma teen muudatusettepanekuid, on, äh, on ajutised töötajad, asendajad. loomulikult selle kohta on oma direktiiv ja kui on liikmesriikides, kus äh, töötaja ajutist aset, asendajat kaitstakse rohkem, siis tuleks äh, sellist kaitset võimaldada. ja need on siis minu muudatusettepanekud äh, komisjoni üldisele ettepanekule, mida ma loomulikult toetan üldiselt loodan, et teie annate mulle oma mõtteid ning reageerite minu ettepanekule ja loodetavasti jõuame ka võimalikult laiaulatusliku kokkuleppe, kokkuleppeni minu äh, raporti osas ning äh, loodetavasti siis ka Tööhõivekomisjon kuulab meie kommentaare. aitäh! kes Rahvapartei nimel sõna saab? Andres. jah, ma tänan, ütleb Andres Schwab suur tänu, proua Schaldemose, selle ettekande eest. magist-, härra Karas ei saanud tulla, nii et ta palus, et ma ja mõningaid tema mõtteid teiega jagaksin. ja hiljem ta juba siis lisab midagi. kahekümne kaheksandal novembril oli meil juba võimalus äh, rääkida erinevatest lähtepunktidest, mis fraktsioonidel on ja kolleeg Karas tahab, et me läheneksime oma seisukohale kohtades, et mõistaksime üksteise erinevaid seisukohti ja tähtis on, et meil sünniks kompromiss. nüüd, mis puudutab praegust e, e, eelnõu ja komisjoni ettepanekut, siin on neli e, konkreetset aspekti, mis on väga tähtsad härra Karasele käsitleda. kõigepealt lähetamise direktiiv peaks olema sektorite ülene. Karas toetab seda lähenemisviis Äh, tähtis on, et lähetamisel oleksid ühesugused tingimused täidetud kõikides sektoris, sektorites, sest nii tugevneb siseturg. aga loomulikult ähm, äh, äh, see tähendab seda, et ka, et mingid erandid tegema ei hakata. teiseks, VKE-dele on väga tähtis, et nad saavad lähetada oma töötajaid ka teistesse riikidesse töötamiseks, et mingid kaikad neile kodaratesse ei loobitaks. Äh, tähtis on ju, et me tõesti järgiksime teenuste osutamise äh, vabadust ja ei saa olla niimoodi, et äh, teenuste osutamise vabadusest lähetamine teenuste osutamiseks oleksid kuidagi lahutatud. jah, ei ole enam nii, et paar inimest ainult töötavad firmas. Äh, aga tähtis on, et kui keegi lähetatakse, äh, et siis äh, ei käivituks suur bürokraatia esimesest päevast peale. tähtis on, et kui meil on reeglid, siis loomulikult tuleb nendest kinni pidada, aga nad peavad olema mittebürokraatlikud ja praktikale tuginevad ning kuidagi ei tohi tõkestada piiriülest tegevust ja mis puudutab Prantsuse-Saksa piiriala, siis ma võin teile siin pikalt rääkida ja toetada seda, mida kolleeg Karas ütles. jah, tähtis on, et me ei ülereguleeriks ja teiseks tähtis on, et kui tegemist on lähetamisega üle kuue kuu, siis eh, see juba ei ole norm. Eh, eh, kolmandaks Äh, nüüd direktiivi läbivaatamise käigus tahaks äh, härra Karas äh, lahutada niinimetatud Lääne- ja Ida-Euroopa erineva mm, lähenemisviisi. ta ütleb, et me oleme üks Euroopa ja mis puudutab töötajate lähetamist teistesse liikmesriikidesse siis eh, ei tohi eh, eh, kindlasti nende olukord halvemaks muutuda, nii et ei saa, et siin on selline piir suure sissetulekuga ja väikese sissetulekuga riikide vahel, sellest tuleb üle saada, sellest piirjoonest. ja edasi kolleeg Karas soovib, et me oma seisukoha esitaksime siin komisjonis mm, Äh, jah, juht ka tööhõivekomisjon teeb omapoolsed ettepanekud ja siis koos on meil vaja ühtset seisukohta, mida kaitsta nõukogus. tähtis on, et vabadused, põhivabadused ühtsel siseturul säiliksid ja ei tohi saata signaale, et kuidagimoodi kammitsetakse töötajate vaba liikumist. ja ma arvan, et ma olen nüüd äh, kolleegi mõtted ette kandnud ja ootan edasist arutelu suur tänu. The... mina olen variraportöör ECR-i fraktsioonist, nii et paar märkust ka ECR-i nimel. jah, õiguslik alus, selle üle on arutletud jah, parlament tahab muuta õiguslikku alust ja tähtis on, et me jääksime välja pakutud õigusliku aluse juurde. see puudutab õigust vabalt teenuseid osutada ja me arvame, et tuleks pikendada äh,, laiendada õiguslikku alust viiskümmend kolm ühelt ja kuuekümne kahelt ka veel saja viiekümne ühele ja saja viiekümne kolmele. nüüd, mis puudutab pikaajalist lähetamist, siis komisjon on siin uued sätted ette näinud see üritab võidelda sotsiaalse tumpingu vastu ja ühesugused tingimused tagada. Nemad on välja pakkunud komisjonis kakskümmend neli kuud ja vaja tagada, et eh, on ka kohustuslikult pärast kahtekümne nelja kuud kõik garantiid talle olemas ja tehakse ettepanek kumulatiivselt kohaldada seda nõuet. ma arvan, et tähtis on jah, tõesti ühised reeglid luua ja tumbiku vastu võidelda, aga kakskümmend neli kuud on juba meelevaldne periood ega kajasta tegelikku olukorda paljudes sektorites, eriti kumulatiivsena. ja kindlasti ma ei toeta seda, et eh, kuus kuud ette näha kõikides valdkondades, näiteks võtame täna näiteks, kui ostate näiteks skänneri äh, vähi avastamiseks ja kümme aastat on hooldus, siis on vaja, et insenerid saaksid liikuda kõikjal Euroopas, et tehnohooldust teostada. ja, äh, ja kümne aasta jooksul tõesti võib-olla kokku tuleb üle kuue kuu, näiteks kaks aastat seda lähetust, nii et ma ei aktsepteeri sellist väga meelevaldset ettepanekut selline kindel periood kehtestada Eh, ja ma ei tea, kuidas see sobib ka artiklitesse eh, kolm ja kaheksa Rooma leppes, kus öeldakse, et töölepingutele tuleb kohaldada seda õigust, mis osapooled on valinud. ja kindlasti eh, mm, peab olema valik töötajal lähetatud riigis õigust kohaldada ja tähtis on, et praegused sätted, mis meil juba olemas on, korralikult realiseeruksid ja meil ei ole vaja sellist meeldival, meelevaldset perioodi siin ette näha. on täiesti võimalik, et äh, erinevate jurisdiktsioonide vahel saab liikuda ilma, et era, eraldi uued tingimused kehtestada ma just tõin ühe näite, see võib toimuda paljudes liikmesriikides. tähtis on, et seadusesätted oleksid jõustatavad sellisel juhul. ja ma kuulsin, mida Andres ütles, et Rahvapartei tahab VKE-dele erandit. mulle meeldivad erandid VKE-dele, aga ma tahaksin sellist lahendust, kus nii väikesed kui suured firmad nendes oleksid hõlmatud ja ka need väga tehnilised sektorid oleksid hõlmatud, aga kui see ei õnnestu, siis jah, VKE-dele erand vähemalt. Tiita ei ole veel kohal, siis Tõnis uh,. Eh, Dankjewel uh,, Viki and uh.... ma tänan. suur tänu raportöörile jah, tahan väga rõhutada seda, kuivõrd oluline see arutelu Hollandi jaoks on, eriti praegusi valimisi silmas pidades. kogu see kriitika Euroopa Liidu aadressil on seotud sellega, et võrdse töö eest eh, samas paigas sama palka ei maksta ja see kahjustab Euroopa Liidu mainet tervikuna nii et tegemist on väga olulise aruteluga ja ma tahan raportöörile edu soovida, sest ma arvan, et arvamuse alus on hea. on mõned ettepanekud, mis tulevad ka meilt, mis on võib-olla kaugemalegi minevad ja tähtis on, me muidugi kompromissideni jõuaksime. väga hea, kui poliitilise spekti erinevad öö, pooled saaksid oma seisukohad välja öelda, selgitada ja siis jõuame kompromissini. kuus kuud on liiga pikk, neli kuud on praegu keskmine aeg, meie tahaksime selle kaheni vähendada ja mõned Hollandis isegi tahaksid väiksemat perioodi kui kaks kuud. jah, ma näen, et eh, esimees naeratab, aga siin ei ole midagi naljakat eh, see on tekkinud meil diskrimineerimine, rassism lausa ja inimesed on üksteise peale tigedad ma ei taha väga emotsionaalseks siin muutuda, aga tegemist on tõsise küsimusega ja kaks kuud on meie arutelude tulemus. jah, lähetamine meie seisukohast peab tähendama seda, et tuleb töötada üheksakümmend päeva eh, ka vähemalt oma koduriigis kõigepealt. teeme selle kohta ettepaneku ja me tahaksime erandit näha transpordisektorile. hetkel on praegu ebakindlus selles, et kas lähedatud toetajate direktiiv ka transpordisektorile kohaldub või mitte. meie arvates peaks ta kohalduma transpordile. me peame arvestama ka konkurentsivõimega ja transpordisektori eripäraga, näiteks sõiduajad ja puhkeajad ja kogu see seadustik, mis kohaldub transpordisektoris. aga põhimõtteliselt me leiame, et kõiki sektoreid peaks see direktiiv hõlmama. no meil on terve rida ettepanekuid, aga need olid kõige tähtsamad mõtted meie jaoks nii et ootan nüüd variraportööride kohtumist tulevikus sel teemal um,. Just... ma tänan. kas te rääkisite Tita nimel või kuidas? tänan. ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd sõna järgmine sõnavõtja, härra Selmovitš. jah, ma tänan raportööri eelnõu e-, eest, see on alus meie edasiseks tööks nüüd see lähetatud töötajate direktiivi arutelu on paljudes liikmesriikides olnud aktuaalne. teises kanalis on probleeme. teisest kanalist ei tule ingliskeelset teksti, ehkki peaks olema see inglise kanal. olge nii kena ja alustage veel kord. jah, ma alustasin sellest, et tänasin raportööri arvamuse eelnõu eest ja see on hea alus meie tööle. mul on kahju, soome keel tuleb praegu teiselt kanalilt. üritage veel kord. okei okay. um,. Did we get it right now? kas nüüd on asjad korras? jah, arutelu on käinud paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja lähetatud äh, Äh, töö äh, puhul räägitakse, et üritatakse norme äh, alandada ja tahetakse madalamaid palku ja nõrgemat sotsiaalkaitsevõrgustikku sellega saavutada, aga ma arvan, et tähtis on, et me võitleksime eelarvamuste vastu, kui räägime Äh, nendest teemadest ja tähtis on, et meil oleks direktiiv, mis on korralikult läbi vaadatud. ja alustan sellest, et kogu Euroopa Liidus on arusaamatus äh, töötajate lähetamise geograafilise mudeli osas. paljud leiavad, et lähetatud töötajad tulevad ennekõike niinimetatud uuematest liikmesriikidest ja kes lähevad tööle siis niinimetatud vanematesse liikmesriikidesse, aga statistika paraku räägib teist keelt. aasta kaks tuhat neliteist uuring näitab, et e, pärast Poolat e, on Saksamaa ja Prantsusmaa kõige rohkem töötajaid lähetamas, nii et töötajate lähetamine ei ole nii, et vaesed riigid e, kasutavad kurjalt ära rikkamate riikide sotsiaalsüsteemi ja väga tähtis on seda kogu aeg meeles pidada. paljud ütlevad, et töötajate lähetamine puudutab ainult väikeste oskustega töötajaid. jällegi, seda faktid ei kinnita. lähetamine eh, jah, eh, näiteks ehitussektoris on väga ulatuslik, samas lähetamine on palju ka kvaliteetsete teenustega sektoris, finantssektoris või halduse vallas ja paljud näiteks uskuvad, et töötajate lähetamine tekitab sotsiaalse dumpingu olukorra vastuvõtvas liikmesriigis ja need Poola torumehed, jah, on midagi, mida me ei unusta, samuti ametiühingute röökimist, et eh, minge koju, seda öeldi Läti töötajatele. siin on tähtis tõesti tugineda faktidele Euroopa Policy Center uuring näitab väga selgelt, et töötajate lähetamine saab panustada tööhõive suurendamisse vastuvõtvas liikmesriigis, vähendab tööpuudust ja suurendab maksutulu ka lähteriigis ja sellest tõuseb tulu kogu Euroopa Liidule, aga eh, kuritarvitused ja illegaalne käitumine on midagi, mille vastu tuleb Euroopas võidelda, see on ka olemas. nii et ma olen teinud muudatusettepanekuid eelnõusse ja eesmärgiks on saavutada kolm eesmärki. kõigepealt tagada ja suurendada õigust vastuvõtvas liikmesriigis teenuseid osutada, see on ju vabadus, mis on aluslepingutesse raiutud. teiseks on vaja õiguslik kindlus leida kontseptsioonide puhul, mis praegu on ebaselged miinimum töötasureeglid ning ka kõik, mis seondub äh, sotsiaalkindlustussüsteemidega liikmesriikides, need on väga erinevad. Äh, jah, tähtis on, et nüüd läbivaatamise käigus me kujundame parema õigusakti ja liikmesriigid hakkavad ka teadma, kuidas seda praktikas rakendada ja tähtis on, et selline revideerimine ei tooks kaasa ebaproportsionaalseid meetmeid ja uut halduskoormust liikmesriikidele nii et ootan edasist arutelu ja kuulsin ära Rahvapartei ettepaneku, et teha erand VKE-dele ning kindlasti kaalume seda ettepanekut. suur tänu roheliste nimel Igor Šoltes. spoštovana, hvala za eh, besedo. Najprej. suur tänu. kõigepealt suur tänu proua Šaldemosele, kellel on valminud väga hea arvamus. töötajate lähetamine on ülioluline teema ja seda paljudel põhjustel. üks põhjus on sotsiaalne, on vaja kaitsta lähetatud töötajaid ja miks? me kuuleme igasuguseid jutte päevast päeva selle kohta, milline on nende inimeste, töötajate saatus, kes on läinud tööle, saadetud tööle mõnda teise riiki, eriti ehitussektorisse. me kuuleme hirmulugusid. töövõtjad on lausa orjade seisundis. nii et toetame seda, et töötajate lähetamise direktiiv läbi vaadatakse. seni paraku on olnud liiga suur manööverdamisruum ja kuritarvituste võimalus praeguse direktiivi kohaselt. me loodame, et töösuhted, töövõtjate õigused Eh, on võimalikult ühesugused, erisused võimalikult väikesed, eh, kui juhul, kui töötajad lähevad mõnda teise riiki oma tööd tegema. ja ma arvan, et lõpptekstki on väga oluline, eh, kui kõneks on minimaalne töötasu kõikidele töötajatele. see puudutab ju ka lähetatud töötajaid tähtis on sätestada, kuidas liikmesriigid ja ettevõtjad hakkavad norme äh, kohaldama. Äh, tähtis on loomulikult võidelda ka niinimetatud sotsiaalse tumpingu vastu, aga üks peatähtis küsimus, et mis on selle läbivaatamise eesmärk? kas me üritame kaitsta lähetatud töötajaid või on see ettevõtjate huvides hoopis. sest kui ei maksta töötasu või väärkasutatakse seadusesätteid, saavad ettevõtjad jah, madalama hinnaga oma tooteid pakkuda ja rohkem toota. me oleme nõus raportööriga et kakskümmend neli kuud on liiga pikk aeg. nii et kaldume nõustuma, et tuleb lühendada seda tähtaega, kuus kuud tundub üsna põhjendatud periood, sest enamik lähedatud töötajaid äh, on lähetuses keskmiselt neli kuud. ja lõpetuseks veel üks asi. see puudutab lõpptulemust. rõhk peab olema kontrollimeetmetel on vaja kontrollida seda, kuidas direktiivi ellu rakendatakse. väga tähtis on tõhus seire, tuleb ette näha ka sanktsioonid kuritarvitajatele. vastasel korral see kõik jääb ainult paberile. meil on üheksa minutit jäänud ja mul on kolm sõnasoovijat, kolm minut kõigile. Koratsa Pild, Pascal ja Eeva viimasena. suur tänu suur tänu hea töö eest. ma arvan jah, et see ettepanek tuleks tühistada. probleem on jõustamisega, olemasoleva direktiivi jõustamisega on probleeme. asi ei ole üldse direktiivi muutmise vajaduses. õigusliku aluse muutmine ja liikumisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse teemaks tuleb see muuta. see tähendab ka siseturu äh, süvendamist, aga tegemist on tööhõive teemaga, mis on liikmesriikide pädevuses, see läheb kogu dokumendi vaimuga vastuollu. üle üheteistkümne liikmesriigi parlamendi on kollast kaarti näidanud ja seda headel põhjustel ja meie nüüd ignoreerime seda. nii ei tohiks seadusi teha Euroopa Liidus. ja miks? see probleem, Tõnis, mille sa tõstatasid, protestid on väga tõsised, seda kõikides liikmesriikides. on terve rida äh, kodanikke, kes on, tunnevad meelehärmi. Need ja mispärast, sellepärast et äh, asjad ei ole õigetel alustel, nagu Alde ütles töötajad lähetatakse kõikidest liikmesriikidest kõikidesse teistesse liikmesriikidesse ja lähetamise eesmärk ei ole sotsiaalne dumping ja eh, kuidagi madalama palgaga üle trumbata kohalikud töötajad. ei, see ei ole see siseturg, mida meie soovime. jah, aga nende teemade üle on toimunud suur arutelu. kuritarvitajad, jõustamise puudumine, liikmesriigid ei tegutse otsustavalt nende nähtuste vastu ja just nimelt teenuste osutamise vabadusest jääb vajaka Euroopa Liidus, aga mitte sellepärast, et seda vabadust liiga palju oleks ja inimesed jäävad ilma oma öö, töökohtadest. me peame olema liidrid ja mitte käima populistide kiiluvees. jah, ma saan aru, et teil on valimiskampaaniad kodus ja tahan olla teiega solidaarsed, aga see ei tähenda, et teil õigus oleks. valimiste ajal tuleb liikumisvabaduse eest seista rohkem kui kunagi varem. ja mina olen väga kindlameelne komisjoni eesmärk kahekümne nelja kuuga piirduda, teie tahate kuut kuud ja kahte kuud, see on absoluutselt teiste õigusaktide vastu, nagu Viki ka juba ütles. ma ei tea, kas me lahendame probleemi sellega, et satume vastuollu teiste seadussätetega. ma ei usu, ma ei saa aru, kuidas see ajaperiood annaks töötajatele paremad õigused igatahes tekib õiguslik ebakindlus, õõnestatakse siseturgu sellega. ja ma ei arva, et see oleks tee edasi ja nüüd, mis puudutab töötasu. jah, Kristel, sa oled üllatunud, aga ma olen täiesti sinuga nõus. jah, see, mida sina selgitad siin oma dokumendis, on sama, mida mina oleksin kirja pannud komisjoni ettepanek miinimumtöötasu ette näha peab tõesti Euroopa Kohtu kaasustega kooskõlas olema ja palju parem on, et kui me lisame mõned elemendid määratlust sellele, mis meil juba direktiivides olemas on, kui et hakkame nüüd direktiivi muutma. aga ma piirdun sellega. aga ma arvan, et mul on veel palju sel teemal tulevikus öelda. suur tänu. Pascal, palun ja siis äh, Evelyn Gebhardt, palun, Pascal Harri kõigepealt suur tänu, eh, Viki. mikrofon, palun. tõsiasi, et ma võtan sõna pärast eh, Koratsa pilti, tähendab seda, et eh, näitab seda, et et tõesti selle lähetamise direktiiviga on tõsiseid probleeme. Ehm, need jubedad lood nii-öelda, mis siis on välja toodud, eh, ei ole mingisugune lugu lihtsalt, vaid reaalsus. ja kõik, kes eh, teavad olukorda praegu näiteks ehitusplatsidel, teavad seda, et eh, see ongi tänane reaalsus ja me peame nüüd üritama kuidagi olukorda parandada. ei saa olla võimalik, et paljudes liikmesriikides jääbki selline mulje, et töötajate lähetamise äh, tõttu teised töötajad kaotavad äh, oma õigused ja et nad surutakse tööturult välja ja seda ei tohi lubada. ja siis on küsimus selle kohta, et kuidas siis seda direktiivi parandada. ja selles mõttes ma olen nõus proua Koratsa pildiga, et kõigepealt on äh, siin jutt kontrollist, me peame suutma saada parema kontrolli ja selleks andma ka piisavad vahendeid. ja me peame seadusandluse koostama ka niimoodi, et need kontrollid oleksid võimalik, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta direktiiviga me nii ka ütlesime, enamus liikmesriike on selle üle võtnud juba ka ja see on esimene samm edasi. aga lähetamise direktiivis on ka selliseid aspekte või suunistes on ka punkte, mida peaks parandama ja proua Schaldemose ma tahaksin, et ta konstruktiivselt läheneks sellele asjale. ja see, kuidas ta on esitanud neid küsimusi, on minu meelest väga positiivne ja meil on üks eesmärk, nimelt äh, samas kohas sama palk sama töö eest, ma olen nõus selle ähm, eesmärgiga ja kolmes kohas tuleks asju parandada. nimelt äh, pikkus, kakskümmend neli kuud, selle üle on võimalik ja tulekski rääkida äh,, sellel on äh, poolt äh, ja vastuargumente, see ei ole aga laest võetnud. see kakskümmend neli on seotud kahe tuhande neljateistkümne, kahe tuhande neljanda aasta ettepanekutega. ja seega me peame ühelt poolt jah, panema paika perioodi, aga teisalt on selge, on see, et see juba ka pandi paika aastal kaks tuhat neli ja me ei tohi sellele vastu minna. mille üle me võiksime rääkida, äh, on sektoripõhine lähenemine võib-olla on võimalik, et sektorid ise panevad selle pikkuse paika. võib-olla juriidilises mõttes ei ole see kõige optimaalsem lähenemine, kuid võib olla lahendus. nüüd teiseks, kui me räägime nüüd tööhõive ja töötingimustest, siis oleks minu meelest äh, normaalne, et oleks lisatasud ka elatus- ja reisikulude eest ja kolmas küsimus, ma lõpetan kohe. see on asi, mille komisjon jättis välja, nimelt transpordisektor. ma tahaksin, et komisjon ei jääks siin ootama, vaid äh, äh, need ettepanekud ette valmistab üsna pea ja selleks, et äh, rakendada seda, mis on transpordi valges raamatus kirjas, nimelt et komisjon peab astuma vastu ebaseaduslik, ebaseaduslikule praktikale transpordisektoris, aitäh! Have... aitäh! nüüd tuleb langetada otsus, meie päevakord on täna väga tihe ja me ei taha nii palju ajast üle minna, et me teistest valdkondadest peaksime järeleandmisi pärast tegema, me ei taha lõpetada sellise olukorraga, kus meie komisjonis saavad inimesed ainult sõna üheks minutiks veel kaks sõnasoovijat andsid enne märku Eveli, Eva ja Evelyn Gebhard, aga kui ma annan pärast seda veel teistele sõna, siis me ei saa enam teisi arutelusid pidada, me räägime sellest samast teemast veel juba paari nädala pärast, siis kui muudatusettepanekud on välja töötatud, nii et ma annan sõna praegu Eevale, annan sõna Evelinile ja siis äh, räägin oma kaasjuhatajatega siin läbi, kuidas edasi teha äh, suur tänu, Viki, katsun rääkida nii lühidalt kui vähegi võimalik suur tänu raportöörile tehtud töö eest, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele asjaoludele. kõigepealt, mis puudutab selle tähtaja vähendamist, millal hakkab kehtima vastu võtva riigi õigus kahekümne neljalt kuult kuuele kuule minemine Äh, on äh, tõesti üüratu vähendamine, kakskümmend kaks kuud oleks mõistlikum lähenemisviis ja paluksin, et raportöör selgitaks, miks raportöör teeb ettepaneku kustutada ära äh, põhjenduspunkt kümme, võttes arvesse seda, et komisjoni pandud tehtud muudatusettepanekud jätavad äh, probleemid äh, lahendamata ja veel teine teema, mis puudutab äh, kohtualluvuse valikut, on seotud nendega, kes on seotud rahvusvaheliste transpordi operatsioonidega. sellel tööl on oma eripära, mida tuleks arvesse võtta. ka põhjenduspunkt kaksteist valmistab meile muret tasu määratlemine mõjutab teenuste pakkumise vabadust ja äh, liikmesriikide eeskirjad peaksid arvesse võtma töövõtjate vajadusi. ning samas mitte mõjutama piiriülest, mitte kahjustama piiriülest teenuste pakkumist ja antud juhul tuleb sedasorti töötajate tasu määratlust täpsustada, muidu võib tekkida tulevikus probleemid. siis üldiselt palga või töötasu definitsioon ning selline lähenemisviis, et tasu üle tuleb, saab otsustada vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele see võib äh, olla otsustava tähtsusega muutus siin, sellepärast et äh, on olemas mitmesuguseid õigusdokumente, on äh, seadused, kohtuotsused, vahenduskohtuotsused ja nii edasi. praegu tehtud ettepanek ei vasta Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele. selge Euroopa Kohus on viidanud, et eeskirjad peaksid olema läbipaistvad ning äh, siduvad. Äh, nii äh, tööandjad ja töövõtjad soovivad lähtsust ning lihtsust ning läbipaistvust ning selgeid ja kergesti rakendatavaid eeskirju. härra Selimovitš rääkis mitte ALDE nimel, vaid enda nimel ja nüüd ma paluksin Tita, palun seisate sõna ALDE fraktsiooni nimel. Ähm kuivõrd me saime asjadest natukene oma meeskonnas valesti aru, ütleb äh, proua Tiit Šarantsova, ütleb, et teen siis oma ettepanekud ka äh, juba alguses oli see ettepanek kaheldava väärtusega, nagu Anna-Maria Koratsapilt ütles, riigid on kehtestanud kollase kaardi selle suhtes ja selle äh, ettepanekuga põhimõtteliselt astutaksegi teenuste vaba liikumise vastu Euroopas. õiguslik alus, miks me tahame õiguslikku alust muuta infokomisjonis, me peaksime jääma oma relvade juurde kindlaks, ma ei näe siin muudatusettepanekut, ainult teie äh, seljetuses on see sees ja meie fraktsioon oleks selle vastu. kavatsen esitada ettepanekuid, mis äh, suurendavad piiriüleste teenuste pakkumised äh, liikuvust ning aitavad äh, siseturgu parandada, mitte takistada seda ma tunnen muret selle pärast, kas kõik sektorid on kaetud selle ettepanekuga ja kuidas ja, ja kordan siin seda, mida eelkõnelejad ütlesid transpordi suhtes. mis puudutab töötasu, siis töötasu määratuse ebaselgus on selle ettepaneku üks peamisi probleeme, iseäranus läbipaistvuse puudumine lähetuse kestuse piirdamine kuue kuuga meie ettepaneks oleks anda ametivõimudele võimaluse tuvastada, kas tegemist on tõelise lähetamisega, oluline ei ole see, kellele makstakse rohkem ja vähem, vaid tahetakse, me tahaksime, et peetaks kinni süsteemist, mida me vaevu tunnemegi, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ei ole võimalik tervet rida juriste ning raamatupidajaid tööle võtta, mulle meeldiks kui lähtutakse artiklist neli jõustamisdirektiivis millest lähtuvalt pädevad asutused saaksid määratleda, kas tegemist on tegemist tõelise lähetamisega või mitte. paraku rohkem pole mul aega, et asja põhjalikumalt kommenteerida. Evelyn Kepper. suur tänu, proua esimees. minu meelest üks siseturu probleemidest on selles, et meil ei ole ühtset sotsiaalset õigust ja tööõigust ja lõhed liikmesriikide vahel on väga suured ja see tekitabki raskusi siseturul. ja seega on täiesti õige ja oluline, et me töötajate lähetamise teemat võtaksime väga tõsiselt, e, arvestades ka seda, et millised on nende inimeste õigused, kes Euroopas tööd teevad ja osaliselt räägime me siin nende töötajate kaitsest, Nendes riikides, kuhu inimesed saadetakse, härra Arimu ütles, et tegemist ei ole mingisuguste lihtsate lugudega, vaid reaalsusega, millest me oleme kuulnud, me oleme näinud, et mõnedes riikides on lihtsalt need õigused kadunud. teisalt me muidugi tahame, et töötajate vaba liikumise põhimõttest peetaks kinni, aga sellega ei peaks kaasnema sotsiaalne tumbing, millele aitavad töövõtjad ise kaasa. me peame nõudma, et lähedatud töötajad saavad samad õigused kui need inimesed ja need töövõtjad, töötajad äh, selles riigis, kuhu nad lähetatakse ja sellest me praegu siin räägime. me peame tagama selle, et neid töövõtjaid võetakse tõsiselt, et neid kaitstaks ja mitte ei äh, ekspluateeritaks neid niimoodi me saame sotsiaalsest dumpingust üle ja seega on mul väga hea meel, et proua Schaldemose selle ettepaneku esitas proua Šaldemose saab otsad kokku võtta ja siis annan juhtimise üle Anna-Maria Koratse pildile, kes siis natuke äh, mind asendab, sest pean korraks äh, ära minema. Kristjan Šaldemose, palun. suur tänu! suur tänu äh, kõigidele arvukate kommentaaride eest on selge, et tegemist on tähtsa teemavaldkonnaga, on tegemist ka äärmiselt tundeküllase teemavaldkonnaga. väga paljud erinevad huvid on siin mängus ma ei hakka nüüd kõiki kommentaare omalt poolt äh, kommenteerima. teen ainult mõningad märkused omalt poolt. üldiselt äh, tunnen muret sellepärast, kui me hakkame kehtestama mingisuguseid erandeid väikestele ja keskmise suurt suurusega ettevõtetele. Nemad on tegelikult suurem osa meie siseturuettevõttest, kui ne-, nemad on reeglitest vabastatud, siis põhimõtteliselt võiks meil olla ka reegliteta olukord. erandite kehtestamisega peaksime me olema seetõttu väga ettevaatlikud paljud teie hulgast tegid ettepaneku, et transpordisektor tuleks jätta välja või tuleks sektori põhised sätted vastu võtta transpordisektori jaoks. mina olen otsustanud põhjenduspunkti kümme välja jätta sellepärast, et need töö, lähetatud töötajate eeskirjad peaksid minu arvates kehtima ka transpordisektori töötajate jaoks. nii et kõikidel töövõtjatel oleks samasugused õigused samasugusele kaitsele. minu jaoks on see väga tähtis küsimus aga siis kuulen, et mõned tahavad sinna kahte kuud, kah-, mõned tahavad kahtekümne nelja, nelja kuud lähetuse keskuse ehituseks, mõne mina olen pakkunud kuus kuud. me võime loomulikult läbi rääkida selle üle ja võib-olla saame ka teistes valdkondades rohkem kokkuleppele jõuda, nii et me saame ka ühise arvamuse koostada selle teema kohta. mul oleks väga kahju, kui tekiks selline olukord, kus me peaksime kutsuma komisjoni üles üldsegi oma ettepanekut tagasi võtma või äh, kui me ei saakski oma arvamust äh, sekka öelda. me oleme siseturukomisjon, meie, meie arvamus on minu arvates ka oluline ning äh, praegu ma otsustan veel jääda optimistlikuks. heitkem siis pilgud tulevikku, loodame, et paari järgneva nädala jooksul, kui muudatusettepanekud on välja töötatud, saame asjade üle veel rääkida ning jõuda kokkuleppele, aitäh! Uh, suur tänu raportöörile selle väga hea arutelu eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne teine märts kell kaksteist päeval. ja läheme nüüd edasi päevakorraga. nüüd on meil plaanis Nikolai Tanti raport, mis käsitleb Euroopa jagamisvajaduse tegevuskava ja räägime muudatusettepanekutest. palun, Nikola. suur tänu lugupeetud äh, juhataja, suur tänu. Anne-Maria, tahaksin tänada äh, kõiki kolleege nii meie praegusest komisjonist kui ka teistes komisjonides muudatusettepanekute eest. meil on kolmsada kuuskümmend kuus muudatusettepanekut esitatud praegu. see näitab väga hästi, kui oluliseks seda teemat Euroopa Parlamendis ja meie komisjonis peetakse. suur tänu ka nendele komisjonid, teile, kes on äh, esitanud omapoolsed arvamused, naistekomisjon on seda teinud, aga teistelt komisjonitelt äh, nagu tööstuskomisjon, tööhõivekomisjon, transpordikomisjon, turismikomisjon äh, on lähtuvalt kodukorda artiklist viiskümmend neli ka tulemas arvamused, nagu näete, siis üldiselt jagamismajanduse kasust on aru saadud, seda nii kodaniku, tarbijate kui ühiskonna jaoks üldisemalt aga on ka küsimusi, mis tekitavad muret. tegemist on ühe kasvama majandusnähtusega ja nii nagu ükskõik millise kasvava nähtuse puhul võib äh, ka sellega kaasneda ühiskonnale kahjulikke mõjusid. tööjõule, tarbijatele, maksudistsipliiniga seoses äh, võib tekkida riske ja soovitakse ebaseaduslikust eh, õigusraamistikust eh, vabaneda. praegusel, praegu rakendatavad eeskirjad on liikmesriigiti killustatud eh, ning mõningatel juhtudel ei ole Euroopa tasandil vastu võetud ühiseid eeskirju. igal pool valitseb killustatus mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid isegi mõnikord kohalike omavalitsuste olukordade vahel nii et kui me räägime sellest, kuidas sellest killustatusest lahti saada, tekivad erinevad kü-, tähtsad küsimused. raportis on oluline lause, et ühise Euroopa õigusraamistikuga, harmoniseeritud horisontaalse õigusraamistikuga, kus on üldised põhimõtted paigas, saab välja töötada üksikasjalikuma õigusliku olukorra. oluline on ka juba olemasolevate õigusaktide kui nagu kord ja kohus rakendamine, iseäranis, mis puudutab teenuste õigust. see tähendab seda, et äh, rikkumismenetlustest tuleb rääkida siis, kui seda veel tehtud ei ole. üks oluline asjaolu on ka Euroopa tasandi lähenemisviisi ning äh, killustatuse ning kohaliku tasandi äh, vahel. selline vahe tuleb välja paljude muudatusettepanekutega, ehkki võib-olla erineval kujul. meil on vaja ühist lähenemisviisi aga samal ajal tuleb arvesse võtta ka erinevusi ning lähimuspõhimõtet. jagamismajanduse puhul tuleb professionaalide ja mitteprofessionaalide vahel vahet teha, see on väga oluline, kui me tahame üldse äh, teha vahet sellel, kes äh, ei tööta professionaalselt ja, ja, ja kes äh, seda teeb me peame ka määratlema, kes kuhu kategooriasse kuulub ja see on noh, tegelikult väga raske töö. parim noh, viim-, võimalus selle töö tegemiseks minu arvates on kompromiss muudatusettepanekute kaudu. aga ka komisjon ning liikmesriigid peavad rohkem pingutama selleks, et noh, nendel kahel kategoorial paremini vahet teha nii minu enda töös kui ka paljudes muudatusettepanekutes tuleb selgelt välja see, et tuleb haarata võimalusest kinni ja erinevate määratluste äh, paikapanemine on üks võimalustest, samuti kaasastatud sektorid on olulised, jagamismajandus muutub iga päevaga ning äh, jagamismajanduse levik võib mõjutada ka traditsioonilist majandust, kuivõrd Äh, majanduse erinevad vormid on omavahel seotud. teine oluline küsimus on see, et kuidas on võimalik tagada suurim võimalik kaitse tarbijate jaoks. siin nii äh, omavahelistes suhetes kui äriettevõtete vahelistes suhetes. oluline on siin ka äh, platvormide usaldusväärsuse teema, ma tean, et ma ei saa pikalt äh, rääkida, aga e e eelmisel kord olime me päevakorras viimase punktina ja me pidime kahekümne minutiga läbi kappama sellest teemast, nii et võib-olla ehk äh, saame seekord siis natukene põhjalikumalt rääkida, mul läheb veel paar minutit, vabandan. siis äh, õigusliku vastutuse teema platvormide puhul, vahendusplatvormide puhul on üks äh, väga oluline teema platvormidel on isereguleerimisvõime, aga see isereguleerimisvõime ei pruugi olla piisav selleks, et kõiki vastutuse valdkondi tasakaalustatult äh, katta. ka kasutatud algoritmid on olulised, kui me tahame, et äh, platvormid ei kasutaks oma võimalusi kurjasti ära või diskrimineeriks kedagi. kuidas siis seda valdkonda kaitsta, milliseid turvameetmeid võtta koostööplatvormi osas, see on üks valdkond, mille kohta on esitatud väga palju muudatusettepanekuid ja selles on väga raske leida ka, ka, ka kompromissi. veel keerulisem teema on maksustamise teema, koostööplatvormid võivad maksta ka makse ja mitte ainult platvormid, vaid kõik jagamismajanduse osalejad meie arvates äh, on meil vaja, et äh, maksukohustused oleksid paigas. ja siis jääb veel töötajate õiguste küsimus. komisjoni tekstile on tehtud väga palju muudatusettepanekuid ja oleme rääkinud ka tööhõivekomisjoniga ja nende raportöörilt on tulnud väga palju olulisi ettepanekuid, me tahaksime terviklähenemist, aga samas ka pragmaatilist, mitte liigi ideoloogilist lähenemist. meil on siin juba olnud koostööplatvormi töötajate streigid siin ja on igasugused uued ametiühingud digitaalmaailmas kerkimas esile, kes äh, toovad välja ka, kuidas seda süsteemi kurjasti ära kasutavad, kasutatakse, kes aitavad ka äh, sellele maailmal silma peal hoida ajakirjanduses on kirjutatud äh, Fodora-laadsetest juhtumitest. tegemist ei ole muidugi sel juhul no, jagamismajandusega, vaid täiesti tavalise majandustegevusega. samuti me peame hoidma ära sotsiaalset dumpingut, ebaõiglast konkurentsi, taga tuleb tagada tööõigused ning töötajate õiguse esindatusele kaasaegne innovatiivne esindatus ja ka traditsioonilisem esindatus on olulised siinkohal. ja olen sellest teemast rääkinud kolleegidega ning loodan, et me jõuame tugeva parlamendi positsioonini sel väga tähtsal teemal. aitäh! Claro, perché è vero che è un tema veramente importante che in molti settori lasin teil äh, rääkida kaua, Nikola, sellepärast et äh, teema on tõesti tähtis ja väga paljudes äh, valdkondades jagamismajandus mõjutab juba otseselt kodanike elusid, aga mina ise katsun siis lühidalt teha, olles variraportöör Rahvapartei fraktsioonile. olen nõus raporti projektiga, mis on väga hea ning äh, mul oli väga hea meel teiega koostööd teha. tegemist oli väga konstruktiivse projektiga. siin on kõige olulisem see, et me saavutaksime õige tasakaalu selles, mida me teeme Euroopa tasandil, olgu tegemist killustamisega või piiriülese aspekti laiendamisega, digitaalse majandustegevuse soodustamisega. me tahaksime sellist majandust kasvatada kogu Euroopa Liidus ilma, et me liigselt sekkuksime liikmesriikide volituste pärusmaale, nagu näiteks maksustamine ning tööturuõigus. mina teen järgmise järelduse, me tegelikult ei peaks Euroopa tasandil hakkama reguleerima. me peaksime pigem kehtestama ühised aluspõhimõtted, täpsustused, määratlused, peaksime soodustama heade tavade vahetamist, aga kõike tegema seda positiivses valguses. praegu jääb mulje, et tegemist on mingisuguse ohuga traditsioonilisele majandusele. meie aga peaksime rohkem heitma valgust äh, pigem positiivsetele elementidele ja kogu sellele kasule, mida see sisse võib tuua, äh, juhul kui saavutatakse õige tasakaal. Äh, kui ja kui liikmesriigid ei luba koostööplatvormidel ettevõtteid, ettevõtteid turult täiesti välja suruda, see ei ole ju jagamismajanduse eesmärk Äh, õiguskindlus on oluline. oluline on see, et liikmesriigid teevad vahet äh, B äh, äriettevõtete vahelise, eraisikute vaheliste erinevate koostöö ja, ja teenuste pakkumise vormidega me peame keskenduma ka Euroopa Liidu õiguse rakendamisele, peame teenuste direktiivi e ettevõtluse direktiivi äh, rakendama ning teisi siseturu elemente, mis on juba tegelikult paigas. kutsuksin üles äh, ka kiireloomulist rikkumismenetlust rakendama ning äh, me peame aru saama, et digitaliseerumine leiab aset kiiremini kui poliitiline tegevus, nii et meie peaksime pigem äh, olema siin selle protsessi soodustajate rollis, mitte niivõrd reguleerima, meie peaksime aitama äh, suurendada usaldust selliste süsteemide vahel, mida jagamismajandus eeldab aga samas me ei tohiks lasta tekitada see, tekkida sellisel olukorral, kus näidatakse üksteisele näpuga ning süüdistatakse teisi, nagu tegemist oleks metsiku džungliga. ning äh, viimane kommentaar minu poolt, mis puudutab õiguskindlust, lävendite kehtestamise ettepanek võib aidata meil erinevaid ettevõtjaid kategooriatesse jagada jagamismajanduses. jagamismajanduses võib tuua kaas, kasu ka säästlikkuse seisukohast ringmajandus ning jagamismajandus käivad käsikäest, nii et äh, ma arvan, et siin on äh, väga head võimalused kompromisside leidmiseks, äh, siin ootan juba kohtumist variraportööridega, nüüd olen siis jälle ka meie koosoleku juhataja ning annan Alde variraportöörile Tita Tšarantsovale sõna suur tänu, proua esinaine ja mina tahaksin samuti tänada meie raportööri minu meelest kõik need muudatusettepanekud näitavad selgelt, et me peame rõhutama rohkem jagamismajanduse positiivseid mõjusid seda, mis see toob kaasa tööhõivevõimalustele, noortele inimestele, poole kohaga töötamise võimalustele, aga annab ka tarbijatele uue võimsuse. ja ma tahaksin, et see sõnum meie lõppraportisse selgelt ka välja tuleks. ma olen valmis rääkima eh, terminoloogiast, jagamismajandusest, kaasavast majandusest ja nii edasi, aga ma loodan, et me liiga kaua terminitele aega ei raiska aga me peaksime keskenduma hoopis takistuste eemaldamisele ja ärisõbraliku keskkonna loomisele. meie fraktsioon on väga mures, et ei ole selgust rakendavate reeglite osas ja on mures turu killustumise pärast. seda me oleme näinud öö, äh, Eh, praegu turul liikmesriigid on võtnud protektsionistliku lähenemise mõlemad. nüüd, mis puudutab reguleeritust Euroopa Liidu tasandil, siis meie toetame Euroopa Liidu raamistikku, mis oleks proportsionaalne ja paindlik, see peab olema üldine raamistik, kuid me peame jätma ruumi ka eneseregulatsiooniks, nii palju kui see on võimalik. me ei saa lubada seda, et liikmesriigid ei arvesta reeglitega, mis on kirjas teenuste direktiivis nüüd, mis puudutab äh, tarbijate võimestamist, siis äh, me peame rõhutama seda, kui olulised on igasugused hinnangud ja revisjonid ja see on palju olulisem äh, kui kogu tarbijakaitseseadusandluse laiendamine. nüüd need lävendid, see on mõte, aga ei saa leida kõigile ühtset lähenemist. ja lõpetuseks, proua esimees, me peame arvestama platvormide rolliga ja e-kaubandusdirektiivi sätetega. ei ole mingisugust põhjust praegu seda direk-, seda direktiivi küsimärgi alla seada ja meie fraktsioon ei toeta jõupingutusi, mis on sellele suunatud. suur tänu! suur tänu, Tita! Tõnis, kas sina võtad sõna kuue nimel? ei, siis eh, härra Šoltes, palun, Roheliste nimel. Eh, suur tänu, proua esimees, eh, aitäh et sõna andsite. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri. minu meelest äh, see raport on väga hästi koostatud. jagamismajandus on äh, fenomen, mis äh, on juriidilises mõttes tõstatanud väga paljusid probleeme ja seda ka majanduslikus mõttes ja selge on see, et jagamismajanduse kontekstis ei, ei tohi unustada ka konkurentsiseadlust. me peame tagama selle, et meie reeglid mõjutavad positiivselt tööhõivet ja õiglase konkurentsi mõisteid. loomulikult äh, konkurents ja seadusandlik juriidiline kaitse on elemendid, ilma milleta jagamismajandusalane äh, seadusandlus hakkama ei saa. ka rohelised on esitanud mõned muudatusettepanekud ma tooksin välja need, mis on keskendunud võrdsusele, tööhõive puhul sugude võrdsusele ja e, toetan ka seda mõtet, et diskrimineerimise vastase võitluse seadusandlusest tuleb kinni pidada, nagu ka tööhõive seadusandlusest. kui e, inimesi värvatakse eriti, ja loomulikult tuleb äh, arvesse võtta ka niinimetatud turvaliste ja ähm, ebakindlate töökohtade küsimuse. ja jagamismajandus on selles mõttes ebakindlam, kui me räägime töö ähm, tagatistest, kuid on tulemas uus süsteem nende inimeste jaoks, kes tööturule sisenevad, see on paindlik äh, süsteem, see puudutab neid marginaliseeritud gruppe, näiteks nagu sisserändajad äh,, lühiajalised töötajad ja jagamismajandus äh, toob endaga kaasa teatud riskid ja ohud ja sellega, ma arvan, tuleb arvestada. eriti, kui me räägime nendest niinimetatud uutest suhetest, uutest platvormidest, kus äh, töövõtjad osalevad IT arenguga saame me eeldada uusi lähenemisi jagamismajanduse kontekstis ja seega peab seadusandlus äh, ajaga sammu pidama ja ette nägema juba ja prognoosima seda, kuidas need arengud äh, ole, millised nad olema saavad, et liikmesriikidel oleks piisavalt äh, liikumisruumi, tagamaks selle, et nad äh, tööhõive seadusandlusest ja konkurentsist äh, saaksid kinni pidada. suur tänu, Igor, ja nüüd saab sõna Marko Zullo EFTD fraktsiooni nimel, palun. suur tänu, proua esimees. ka mina tahaksin kõigepealt tunnustust avaldada meie raportöörile härra Tanti, kes on ära teinud üsna hea töö. Äh, kui me räägime jagamismajandusest, siis ma arvan, et me ei tohiks laskuda sellesse kiusatusse, et hakkame asju lihtsustama. ja hakkaksime seal, sellest rääkima ainult äh, konfliktist konservatiivide ja novaatorlikemate äh, inimeste vahel, et uuendajad tahaksid kõike maailmas muuta, ei ole nii, et üks asendab teist. kõigepealt tuleb fenomenist aru saada ja alles siis hakata seaduseid looma. kõigepealt peame lähtuma sellest, et reeglid, mis toetavad kogukonda, jääksid paika. ja et me saaksime lahti reeglitest, mis loovad privileege jagamismajanduse uusi mudeleid ei tohiks äh, rakendada selleks, et inimesed saaksid pakkuda teenuseid ilma maksu maksmata. Need on asjad, millele tuleks mõtlema, millele peaks mõtlema. peab mõtlema nii tarbija kui ka töövõtja äh, turvalisusele. reeglid peavad äh, alati näitama ära selle, et kus lasub kohustus ja millised on sekkumise piirid see raamistik, kui ta on paigas, äh, pärast seda võime me hakata siis mõtlema uutest ettevõtlusvormidest, mille jaoks on meil vaja uusi reegleid. meie seisukoht on, et äh, kõige paremaks lahenduseks ei ole ühtne kõigi jaoks sobiv lahendus. sest et äh, jagamismajanduse makrosüsteemis on ju väga palju erinevaid lahendusi ja, ja iga olukorda tuleb kaaluda eraldi ja nende jaoks tuleb leida eraldiseisvad lahendused ja seda kohalikul tasandil nii-öelda. nii et üsna tihti on pakutava teenuse maht äh, nii väike, et tegemist on koha, kohaliku äh, tasandiga ja kohalikul tasandil tuleks äh, reegleid luua, et kohalikele omavalitsustele oleks piisavalt paindlikkust, mille abil nad saaksid julgustada tõesti majanduse uusi äh, vorme. see viib meid eh, sissetuleku lävendi küsimuse juurde. Need peavad olema sellised, et nende puhul peaks samuti selle kohaliku mõõtme arvesse võtma. me ei tohiks lasta võimalust käest ja eh, peaksime kaaluma uut moodi lahendusi, peaksime julgustama algatusi, võiksime anda rohelise tule sellisele re, regulatiivsele raamistikule, mis ära, defineeriks ära need osad äh, tööelust, mis praegu on defineerimata, aga millest tulevikus võiks olla palju kasu. suur tänu, mina olen ECR fraktsiooni äh, variraportöör ja võtan nüüd siin vahepeal siis sõna. Nikola, suur tänu töö eest, mida oled teinud selles valdkonnas ja suur tänu kolleegide eest, kes on esitanud väga palju muudatusettepanekuid ja oma märkuseid esitanud. ma olen tahtnud esitada muudatusettepanekuid peaasjalikult selleks, et toetada jagamismajanduse positiivseid külgi. eriti arvestades selle pakutavaid võimalusi me tahaksime näha, et rõhutataks läbipaistvuse mõtet, et äh, oleks tagatud see, et tarbijate puhul äh, läbipaistvus on garanteeritud. digitaalne maailm võib tegelikult äh, tõsta läbipaistvust ja vastutuskohustuse täitmist, võib parandada näiteks maksudest kinnipidamist ja me peaksime toetama digitaliseerumisele üleminekut selleks, et need sektorid äh, oleksid äh, äh, varmemad reegleid järgima, näiteks vaadake, kuidas Indias digitaliseerimisele lähenetakse, just nimelt toetatakse seda selleks, et tagada nõuetega vasta-, nõuetele vastavus ja et maksutemaatika saaks korda. ma ei ole veendunud härra Tanti muudatusettepanekus sada üks, see nõuab selle sektori suuremat reguleerimist miks ma ei ole nõus, sellepärast et minu meelest see sektor on juba praegu äh, äh, väga tugevalt reguleeritud, näiteks andmete osas võtsime alles vastu määruse. Ähm, aastaid oleme me hoidnud äh, alal platvormi Äh, teo osas kontrolli ja tegelikult maksude küsimuses näiteks oleks sellest jagamismajandusest palju kasu. kui me tahame, et Euroopas tekiksid ka sellised digihiiglased, siis äh, ei tohi tõmmata käsi pedu, pidurit äh, ja äh, lämmatada nad bürokraatiaga. rahvapartei on esitanud palju häid muudatusettepanekuid, sotsiaalne kaasatus ja marginaliseeritud tööhõive valdkondade toetamine, eriti mikrokogukonnad, noored Äh, naised, äh, osaajaga töötajad ja nii edasi, kõik need küsimused on tähtsad ja sellest ei tohiks, neid ei tohiks unustada. meie fraktsioon, meie komisjon, vabandust, peaks äh, andma endast kõik selleks, et seadusandlus vastaks selle eesmärkidele ja ja ma arvan, et väga paljusid asju oleks võimalik lahendada ära juba ka praeguse seadusandlusega ja lähtudes parema õigusloome põhimõttest on mõned valdkonnad, kus ALDE fraktsioon on äh, kutsunud üles väga jäigale harmoneeritud lähenemisele, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa. jah, me oleme üritat-, mm, huvitatud äh, küll harmoneerimisest, kuid me ei tahaks äh, ohtu seada ka mitmekesisust Need muudatusettepanekud, mis potentsiaalselt hakkaksid muutma e-pakaubanduse direktiivi, on minu meelest murettekitavad, me oleme nende osas väga ettevõtlikud, sest et ilma e-kaubanduse direktiivi piiratud vastutuse meetmedeta ei oleks üldse tekkinudki äh, Eh, inimeselt inimestele platvorme ja need lävendid, see lävendite mõte mulle iseenesest eh, meeldib, aga nende osas tuleb olla ettevaatlik, need peaksid olema piisavalt paindlikud. ja sellepärast olemegi Aldega koos eh, esitanud muudatusettepaneku sada viiskümmend üheksa, milles me palume siis, et komisjon nendele lävenditele mõtleks. nüüd algoritmide puhul mõned äh, siin parlamendis tahaksid äh, suruda äh, ettevõtteid selleni, et nad hakkaksid al avalikustama algoritme. minu meelest algoritm, algoritmid on osa IP-st, ma olen muuseas matemaatik ise ja matemaatiline intellektuaalne omand on olnud tegelikult interneti edu taga. ja me ei peaks ütlema, et lihtsalt sellepärast, et tegemist on äh, kuiva mat-, matemaatikaga, ei ole see novaatorlik valdkond ja see on intellektuaalomand, kuulub äh, arendajatele ja seega peaksime olema ka siin väga ettevaatlikud, et kui palju me nõuame inimestelt, et, et nad äh, võtaks siis maha piirangud nendelt algoritmidelt. ma arvan, et me peame toetama innovatsiooni ja toetama investeeringuid. ja öö, definitsioonidest ka, ma arvan, et neid definitsioone ei tohiks äh, lihtsustada liialt. Äh, Prantsusmaal näiteks äh, tehakse praegu väga palju aru näiteks car sharing'u ja carpooling'i defineerimisel ja võib-olla on ka selles osas meil võimalik midagi ära teha selleks, et inimesed jagaksid paremaid kogemusi. Nikola. suur tänu ja suur tänu kõikidele kolleegidele. mul on väga hea meel, et täna oma seisukohad esitasid, ma võtaks nad kõik punkt, punkti äh, all ette, aga kuivõrd äh, ma juba enne rääkisin liiga pikalt, kaheksa minutit, ei hakka ma seda tegema ma arvan, et järgnevatel kohtumistel on ka võimalusi ja juba järgmisel nädalal variraportööride kohtumisel Strasbourgis. ehk seal siis võtame need punktid ükshaaval läbi. kuid ühe üldise märkuse teeksin siiski. Eh, kui me hakkame keskenduma võimalikele raskustele, ei tähenda ju see seda, et eh, me ei pea neid arenguid oluliseks ja meie majanduse jaoks eh, tähtsaks järgnevatel aastatel. ma tahaksin ka, et meie raport oleks peaasjalikult positiivset sõnumit kandev ja loomulikult peab selle kontekstis rääkima ka raskustest, aga ootan siis järgmisi kohtumisi suur tänu. järgmine päevakorrapunkt on frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris. meie raportööriks on Tõnis De Jong ja me räägime siis täna muudatusettepanekutest. suur tänu, proua esimees, ütleb härra De Jong. ma teen lühidalt, sellepärast et aega on täna väga vähe. ma olen muidugi kõik muudatusettepanekud läbi vaadanud enamus muudatusettepanekutest äh, parandavad minu raportit või on tegemist tehniliste muudatusettepanekutega, need oleks võimalik enamus ilmselt võtta kompromissidesse või toetan neid siis üksikult, aga ütlen nii palju, DCR kolleeg Dalton on esitanud mõned ettepanekud, miks äh, mis lähevad otseselt vastu minu seisukohtadele ja mille pärast ma üldse selle raporti ette võtsin ja mille puhul on minu meelest natukene raskem leida kompromisse. aga ma võin kolleegidele kinnitada praegu, et äh, enamus teie muudatusettepanekutest äh, me saame äh, heaks kiita või kompromissidesse võtta, aitäh! härra Štehovski, tere tulemast, te räägite oma fraktsiooni nimel. suur tänu ja suur tänu eh, ka selle eest, et eh, proua esimees minu nime nii kaun-, kaunisti välja hääldas. võtan täna siin sõna Jirži Pospišili nimel. härra Pospišil on mulle esitanud oma sõnavõtu ja tennis ära siis minu peale ei vihasta, vaid tema peale, räägin tema asemel. härra Pospišil siis ütleb järgmist. mina isiklikult pean igasugust harmoneeritust frantsi-, frantsiisi osas Euroopa Liidus oluliseks. vabandust, kõneleja parandab, ta ei pea seda oluliseks. ja samas ma arvan, et äh, frantsiis äh, kui selline äh, peaks, on ära teeninud meie toetuse, me peame rõhutama, kui oluline on frantsiisi ja ettevõtete vahelised äh, Äh, suhted, tegemist on äh, vabatahtlike suhetega, tegemist on professionaalidega ja nendel peaks olema siis vaba voli äh, läbirääkimisi pidada. ja mina arvan, et ei ole vajadust luua siia mitte mingi, siin mitte mingisuguseid uusi bürokraatlikke struktuure ja sellise ettevõtluse toetamiseks võime me ära kasutada praeguseid võrgustikke, mis on äh, loodud juba kõikides liikmesriikides. mis nüüd puudutab härra Teie ongi ettepanekut, äh, siis äh, ma olen esitanud kümme muudatusettepanekut, mõned nendest üheskoos härra Schwabiga ja mõned nendest esitan aga koos härra Suulikuga. ja teeme siis äh, mõned konkreetsed ettepanekud. me tahame, et A ja B all oleks sõnastus täpsem, sest me tahaksime frantsiisi põhimõtteid täpsemalt selgitada. teiseks me tahame muuta sõnastust, mis puudutab äh, punkti kolm ja ressursside puudust. sest ei ole alati nii, et osapool, kes on frantsiisiga nõus, äh, omab äh, vähem ressursse kui näiteks frantsiisi andja. kolmandaks, selle asemel, et luua frantsiisi Äh, ühendusi, peaksime me toetama ühendusi osapoolte vahel. ja neljandaks, me tahame kasutada praeguseid kontaktpunkte koos komisjoniga ja äh, nad muuta toimivamaks selleks, et ei oleks vaja luua uusi institutsioone. ja viiendaks, me tahaksime, et punkt seitse oleks täpsem, nii näiteks nagu Euroopa frantsiisimise käitumiskoodeksis on muudatusettepanek üheksakümmend kaks punkti kümme kohta minu meelest on väga tähtis. härra Suulikuga me oleme siin üheskoos esitanud vabatahtliku mehhanismi eh, kaebuste osas. ja nende kaebuste edastamine läbi kontaktpunktide, minu meelest see oleks väga eh, hea, kui seda tehtaks, sellest kujuneks välja uus andmebaas, mis oleks väga kasulik ja järgmine muudatusettepanek, me tahaksime muuta punkti üksteist härra Schwabiga selleks, et ei, et võetaks välja see viieteistkümnepäevane tähtaeg ähm, frantsiisi lepingute puhul. ma arvan, et need aspektid ja lepingu täitmine peaks äh, jääma osapooltele vabaks valikuks aga me peaksime viiepäevast äh, ajaperioodi pärast lepingu aegumist ära kasutama järelevalveks. toetan härra Suuliku muudatusettepanekut ka punkti üks kohta, kolmkümmend neli, kolmkümmend viis ja kolmkümmend kolme ja kolmkümmend kaheksa, punkt kahe kohta, kus härra Suulik rõhutab seda, kui tähtis on vaba tahte aspekt kogu selle lepingute puhul ja toetan ka punkti kuus esitatud muudatusettepanekut, kus härra Suulik räägib bürokraatia koorma vähendamise vajadusest. härra Tarabella. suur tänu, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin, Tõnis, teie ongi tänada suurepäraselt tehtud töö eest Äh, ta on väga selgelt välja toonud äh, frantsiisi problemaatika ja, ja me peame kindlasti väga kiiresti praegu reageerima. on esitatud üle saja muudatusettepaneku ja ma arvan, et me peaksime leidma konsensusele põhielementide puhul. ma tooksin meelde, meelde viis prioriteeti meie jaoks, need on ka meie muudatusettepanekutes. kõigepealt tuleb luua reeglid ja konkreetsed tingimused, tagamaks tasakaalu äh, frantsiisi õiguste ja kohustuste puhul äh, mõlema osapoole vahel äh,, sellepärast et frantsiisivõtja on tavaliselt äh, üldistel juhul nõrgem osapool. teiseks, meil on vaja ühtset lähenemist äh, ebalojaalse kaubanduse äh, ilmingute puhul äh, kolmas põhimõte, osapooled peavad olema võrdsed, eh, sellepärast et frantsiisi võtja üsna tihti ei oma esindatust, kes nende kollektiivseid huvisid võiks ka kaitsta ja need ei ole ka ressursse sellise töö jaoks. neljas küsimus, eh, nimelt eh, e-kaubandus, siin on frantsiisid üsna tihti väljas ja see võib tekitada teatud murekohti ja viiendaks ja see on minu viimane element, millele ma peatuksin nimelt äh, andmete kasutamine, mis äh, puudutab tarbijaid, äh, mis on kogunenud frantsiisi vahendajate vahel ja ootan siis kompromissettepanekuid, mis esitatakse vastavalt esitatud muudatusettepanekutele ja ma olen veendunud, et koos raportööri ja variraportööridega jõuame me lõpuks kokkuleppele ja, ja sellise tekstini, mis on tugevam ja ja ühtlasam ja veel kord suur tänu härra Teie Ongile suurepärase töö esitamise eest. suur tänu! härra Suulik peaks järgmisena saama sõna, aga teda ei ole. Dan, kas sina räägid Richard Suuliku nimel? tuleme kohe selle asja juurde tagasi, ECR-i juurde. ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Selimovitš. suur tänu, proua esimees ma tahaksin äh, teid tänada ja tänada kolleege suurepärase töö eest, mis on ära tehtud selle äh, arvamuse nimel ja tegelikult juba algusest peale on see arvamus ilusti olnud tasakaalus ja on rõhutanud seda, kui palju probleeme on frantsiisi andjatel ja frantsiisi võtjatel. ma arvan, et see tasakaal peaks jääma püsima ka kompromisside koostamise ajal on meie vahel, ma arvan, väga palju ühtseid seisukohti ja hea meelega olen siis ootama kompromisse. väga palju on rõhutatud siin seda, kui oluline on frantsiisi lepingute ühtsus. Eh, frantsiisi leping on tõesti eri tüüpi leping ja see eeldab siis seda, et frantsiisi lepingu allakirjutanud ei pea tegema suuri investeeringuid ja frantsiisimine võib tuua Euroopa Liidus väga suuri äh, kasusid, kui seda oleks natukene par-, kui see tooks kaasa suurema majanduskasvu ja looks rohkem töökohti. väga paljud on rääkinud sellest, et frantsiis peaks Euroopas olema levinum ja tegelikult ma seda toetan. kui frantsiisimine oleks Euroopa tasandil rohkem äh, asendatud, ei tähendaks ainult seda, et meieni jõuaks rohkem informatsiooni seadusandjatena, vaid meil tekiksid ka võimalused probleeme ületada on olnud neid, kes on öelnud seda, et tuleks äh, rohkem ära teha frantsiisisektori toimimise toetamiseks ja tuleb vältida ebaõiglase konkurentsi ähm, vastu ja proua Kallas äh, on selle kirjutanud sisse ka ühte muudatusettepanekusse, mida ma toetan. ja ma arvan, et kompromisside väljavaated on päris head äh, ja loodetavasti paljud kolleegid saavad neid ka toetada. ootan siis huviga neid kompromisse, suur tänu! Igor Soltes äh, Roheliste nimel. suur tänu, proua esimees, loomulikult kõigepealt äh, suur tänu härra De Jongile. suur tänu, et esitasite oma raporti. minu meelest on äh, see raporti projekt väga heaks aluseks edasisele tööle see äh, kirjeldab väga hästi olukorda äh, jaemüügisektoris. mõned muudatusettepanekud Roheliste nimel olen esitanud ja loodetavasti leiavad need ka vastuvõtmist. ma olen rõhutanud sellele, rõhunud sellele, kui oluline on keskenduda Euroopa Liidu tasandil regulatiivsele raamistikule frantsiisimise äh, puhul jaemüügisektoris. miks? sest et äh, seadusandlus selles vallas praegu on liikmesriigiti väga erinev ja see viib ebavõrdsele konkurentsile selles valdkonnas. võib-olla siis, kui me oleks, kui meil oleks selline sobiv raamistik, siis me saaksime sellest probleemist üle. ja see omakorda võiks viia siis olukorra olulise paranemiseni. frantsiisi puhul on teinekord vajaka informatsioonist ja seega oleme mingi teinud ettepaneku platvormi loomiseks, mis hõlmaks endas kõige olulisemat informatsiooni. see aitaks frantsiisi andjatel ja frantsiisi võtjatel saada ülevaate sellest, millised on nende õigused ja kohustused ja see aitaks kindlasti tõsta läbipaistvust. frantsiisimine loomulikult äh, põhineb lepingulistel suhetel kahe osapoole vahel ja tegemist on äri, äh, era öö, äh, õiguse valdkonnaga, aga konkurents tuleb siiski tagada õiglasena ja, ja tagada see, et äh, konkurentsiseadusandluses peetaks kinni. seni ei ole Euroopa Liit selles valdkonnas olnud väga äh, aktiivne, kuid on äh, juhte, kus frantsismil on näidanud seda, et ta piirab kompromissi ja võib-olla isegi õõnestab selle alustalasid. ja seega me peamegi sellest rääkima, me peame rääkima seadusandlikust raamistikust ja ma arvan, et sellest oleks kasu konkurentsile ja see võiks viia korra majja seadmiseni selles sektoris. ma tänan. Äh, kas ECR-i nimel on äh, soov kommenteerida? Ähm. vabandust segaduse pärast, ütleb härra Dalton enne. jah härra Suulik vabandab, et ei saanud ise tulla, aga mul on tema märkused ja ma loen need ette ja siis lisan võib-olla omalt poolt paar sõna Tennisele vastuseks. kõigepealt härra Suulikult. ta tahab tänada Tennist ja kolleege teisigi konstruktiivsete märkuste eest ja töö eest selle teemaga. tema peamine mure on kõigepealt järgmine. see on muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, mis puudutab seda, et frantsiisimine on vabatahtlik leping frantsiisile andja ja võtja vahel ja ta tahab, et lõppraportisse see tema mõte sisse läheks. mis puudutab frantsiisimise definitsiooni korralikku puudumist, ta arvab, et on võimalik muudatusettepanekud üheksateist ja kakskümmend kokku panna ja kirjeldada frantsiisimist selle alusel ja teeb ettepaneku selle kohta ka kirjalikult raportöörile. nüüd muudatusettepanek viiskümmend, mis ütleb, et frantsiisimine on jah, ka kõrge riskiga tegevus, tähtis on õiglane kauplemine ja ta arvab, et Euroopa Liit ei peaks otsustama frantsiisile andja koha pealt äh, Eh, kellega leping sõlmida. Eh, ja muudatusepanek sada, lepingulised suhted, ta arvab, et see on liiga raskekäeline ja sekkuv. aga ta kindlasti põhjalikumalt esitab oma märkused raportöörile kirjalikult õige pea. mina tahaksin oma poolt lisada, ma olen paar muudatusettepanekut teinud ka frantsiisimine eh, peab olema kahe poole, frantsiisile andja ja võtja mõlema soovil ja keegi ei ole siin äh, nõrgemas olukorras, see on vabalepinguline suhe ja see annab võimaluse äh, brändist kasu saada frantsiisele võtjal, ilma et brändi peaks ise looma ja ka äh, rahvale, elanikkonnale on see tähtis. brändid, brändid tulevad väikestesse kogukondadesse koha peale, ma näen seda oma kodulinnast nii et võimalikult kergekäeliselt on vaja seda valdkonda reguleerida ja võimalikult vähese bürokraatiaga. frantsiisimine üldjoontes on väga positiivne element. see võib kasu tuua väga paljudele inimestele. ja need on minu muudatusettepanekute kirjas. vabandan, et enne oli väike segadus. kas meil on veel sõnasoovijaid? Äh, ma tänan, teen väga lühidalt, ütleb proua Šarantsova. ma ei saa toetada seda, et uusi õigusakte tahetakse luua. meil on juba tarneahela algatus toiduainete sektoris olemas ja see toimib hästi. nii et äh, ma arvan, et igasugused eh, uued algatused frantsiisimise vallas, mis puudutavad uusi õigusakte, eh, reguleerimaks seda, et kaks osapoolt eh, lepingut sõlmivad, ma arvan, et minu muudatusettepanekud üks kuni kaheksa leiavad toetuse kolleegide seas, mis neid mõtteid väljendavad. nii et nüüd ajakava, mis meil siin on, on järgmine jah, kompromissmuudatusettepanekuid kaalutakse kahekümnendal ja kahekümne esimesel märtsil, enne kui läheb asi hääletamiseks kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal aprillil. Tõnis, kas sina soovid veel midagi lisada? Uh, jah, uh, kompromissid uh, ma tagan, jõuavad kolleegideni õigel ajal, et kõigil on aega nad läbi vaadata ja loodetavasti meil õnnestub ka vari raportööride kohtumine korraldada aga enne kahekümnendat märtsi on meil meie koduriigis valimised, see on probleemiks. ja ma ei ole siis kättesaadav variraportööride kohtumise korraldamiseks, nii et ma loodan, et sa ütled sellise mõistmisega. jah, nüüd sisulised märkused. ühelt poolt ma kuulsin eh, märkusi, millega ma olen nõus, näiteks, et seda ei ole, tohiks näha, et et rünnatakse frantsiisimismudeleid. ma leian isiklikult, et fran-, frantsiisimine on väga kasulik äh, mudel ja sellest on suur kasu majanduskasvule ja jaekaubandusele. Äh, nüüd teine asi. ma sugugi ei kavatse hakata vähendama äh, lepingulisi vabadusi need ei ole kuidagi rünnaku alla sattunud minu raportis ega tohtinukski. mina olen alati väga olnud bürokraatia vastu ja tõhususe poolt. aga ma arvan, et tuleb mõista seda, et komis- ja komisjon ise on öelnud, et tal jääb vajaka informatsioonist ja ka komisjoni uuring on Äh, seda näidanud, et infost on nappus. töörühm, mis meil oli frantsiisimise osas, kinnitas sedasama väidet ja ma arvan, et on vaja äh, rohkem informatsiooni ja varemini peavad olema ka esindatud frantsiisi võtjad kõikides nendes aruteludes. frantsiisile andjad on pigem paremini olnud senini esitatud ja ma arvan, et äh, selline sõltumatu supermarket, äh, kui te tahate sellise ilma frantsiisimiseta püsti panna, siis proovige, see ei leia õnnestuse. mingi supermarketi puhul on see täiesti võimatu, ei ole võimalik nende suurte mudelitega võistelda, mis äh, kasutavad frantsiisimist aga loomulikult kõik peab toimuma vabatahtlikult, kui te tahate olla aktiivne mõnes sektoris, siis tuleb reaalsusega arvestada. ja ma ei tahtnud teha ettepanekut siin raportis juba, mis oleks nagu uus õigusakt. jah, praeguses faasis ma arvan, me peame ikkagi rohkem informatsiooni koguma kõigepealt, et kanalid oleksid info hankimiseks avatud ja siis alles võib paluda komisjonil mingi õigusalane ettepanek teha ja kui leitakse faktide põhjal, et ei ole vaja eh, seadusandlikku akt väga hea, siis piirdume kasu, käitumiskoodeksitega ja eeskirjadega, mittesiduvate meetoditega. Eh, jah, mm, ma ei taha, et meil äh, Äh, tekiks mingi õigusakt, mis praktikas kellegi probleeme ei lahenda. nii et nende kahe äärmuse vahel ühelt poolt mitte midagi teha ja teisalt kohe õigusakti hakata koostama, on veel igasugused vaheetapid ja mina olen optimistlik ja arvan, et on võimalik kompromissideni jõuda, aluseks need mitmed ettepanekud, mis on laekunud. suur tänu, Tõnis! ja nüüd siis läheme edasi. Euroopa juurdepääsetavuse akt ja meil on Morten Lõkkaart raportööriks, sada kümme muudatusettepanekut on laekunud, viissada kümme muudatusettepanekut on laekunud ja e, kui nüüd saadikud soovivad sõna selles arutelus, palun andke võimalikult kiiresti meile märku sest ma üritan nüüd kõneaega jagada. Tõnis veel, kas keegi veel? Tita, Catherine. I can, I would like to ask yeah. you. Okay, so we've got another five speakers, so I am going to ask. Uh, eh, nii et ma palun, esimene variraportööride voor te eh, korraldada nii, et meil on kolm minutit sõnavõtuks ja järgmises voorus kaks minutit igale sõnavõtjale. kõigepealt ma tahaksin ajakavast siin rääkida, ma tean, et aga ollakse avalikkuses huvitatud sellest. meie komisjon, siseturukomisjon on väga pühendunud sellele, aktile. ja me oleme töötanud selle kallal nii kiiresti kui võimalik meie kolleegid teistest kahest komisjonist, eriti tööhõivekomisjonist ja transpordikomisjonist on palunud pisut aeglustada tempot, et nemadki saaksid oma mõtteid esitada. aga sellest ei tule nii aru saada, et meie tahaksime äh, nõrgendada kokkuleppeid, ei, lihtsalt me tahame, et kolleegid teistest komisjonidest saaksid esitada omapoolsed äh, mõtted oma huvivaldkondades, enne kui meil lõppdokument sünnib. ja mina alati julgustan seda tööd teistes komisjonides, seda, mida rohkem tagasisidet me neilt saame, teistest komisjonidest kuuleme, seda ki-, lihtsam on ähm, vastu võtta see raport täiskogul. aga nüüd Morten Lokard, palun, meie raportöör. Well, uh... ma tänan. kõigepealt nagu paljud teisedki, siin olen minagi seda hetke oodanud pärast kuid eh, kirjutamist ja lugemist ja rääkimist, kuulamist. Eh, oleme nüüd jõudnud sellesse etappi ja mul on suur heameel selle üle, et see ettepanek nüüd tõesti liigub edasi selles parlamendis ja algavad läbirääkimised, esimese variraportööride kohtumine toimub juba homme tegelikult. E, nii et kasutan ka võimalust, e, kuna te, proua esinaine, juba sellele viitasite, tahan öelda, et minu soov ega variraportööride soov IMCO-s ei olnud lõpphääletust edasi lükata aga me kuulasime kolleege transpordi- ja tööhoiukomisjonis. ja otsustasime nii. jah, me tahaksime ka tugevaid kompromisse, et parlamentil sünniks auahne positsioon kohtumiseks nõukoguga. jah, üle viiesaja muudatusettepaneku on laekunud ja ma usun, et meil tuleb hea tulemus mis on realistlik, mis kaasab sidusrühmad ja me oleme ka valmis kompromissideks. kõigepealt jah, meil on ühine eesmärk ju. me tahame, et Euroopa oleks ligipääsetavam ja nii on äh, seda võimalik saavutada ainult, kui me oleme realistid ja häid kompromisse sõlmime. kui ma nüüd kuulasin seda lähetatud töötajate arutelu mõned hetked tagasi, siis ma arvan, et väljakutse on sarnane. sotsiaalsed küsimused suurel määral kuuluvad ju liikmesriikide pädevusse ja nüüd me üritame sotsiaalsete küsimustega tegeleda siseturu raamistikus. ja minu arvates tekitab see topeltraskuse. lähtepunkt on kahene. me tahame juurde ligipääsetavust nendele, kes seda vajavad, suurendada ja teisalt tahame tugevdada ühtset siseturgu, meie koostöö nurgakivi. ja olen ikka jälle öelnud, et on vaja leida see habras tasakaal ligipääsetavuse vahel ühelt poolt ja luua ettevõtjatele parimad tingimused, et ligipääsetavuse teenuseid osutataks ja kaupu pakutaks. jah, tuleb teha mõlemat ja kui meil tasakaal õnnestub saavutada, siis võidavad sellest mõlemad pooled ligipääsetavus paraneb paljudes valdkondades e, e-raamatud, transpordis ligipääsetavus eh, ja äriühingud eh, muudavad oma tooted ja teenused innovaatilisemaks ja ligipääsetavamaks. ja viimane osa taani keeles, Taani organisatsioonid on siin ka täna esindatud ja ütlen paar sõna emakeeles tahan toetada seda, et meil oleks paigas õigusakt, mis suurendab äh, kättesaadavust Euroopas märkimisväärselt. selleks on vaja ettepanekut, mis tõesti liikmesriikides ka ellu rakendatakse. Euroopa Parlamendis on meil eraldi vastutus selleks, selle ees, et me peame näitama, et on võimalik saavutada kompromissi omavahel siin parlamendis ning ka väljaspool Euroopa Parlamenti. see ei ole alati kerge ülesanne, aga ma usun, et kompromissid on võimalikud, kui meie lähtealused on realistlikud ma kuulan äärmiselt äh, suure huviga äh, kõiki äh, muudatusettepanekuid, mida on siia, e-, siiani esitatud, aitäh! E suur tänu! proua Verheyen, Rahvapartei nimel. jah, ma tervitan seda, et meie töö selle tähtsa teemaga on tublisti edasi liikunud ja nüüd lõpuks tõesti oleme juba saanud hakata käsitlema ka muudatusettepanekuid. jah, see võttis kauem aega kui me algselt arvasime. väga tähtis on see, et me tõesti teeme korraliku sammu edasi e, ja muudame e, asjad ligipääsetavamaks puuetega inimestele ja tähtis on, et meil oleks selline lahendus, millega ka liikmesriigid jäävad nõusse, sest vastasel korral äh, venib asi jälle paar aastat, nii et tähtis on, et meil ettepanek oleks realistlik, kiiresti vastu võetaks, heaks kiidetaks ja realiseeruks. et puuetega inimesed tõesti tunnetaksid olukorra paranemist. jah, selle direktiiviga tõesti muutub olukord palju paremaks puuetega inimestele ja paljud teenused ja kaubad jäävad neil praegu kasutamata. nii et meil on vaja leida viisid, kuidas tooted ja teenused ka neile ligipääsetavamaks muuta. see ühelt poolt, teiselt poolt on väga tähtis, et ettekirjutused mida me teeme, oleksid tõesti realiseeritavad ja mõistlikud. jah, me ei tohi kedagi, kellelegi liiga suurt koormat peale panna. nii et teenused ja kaubad eh, vastasel korral võivad ära kaduda äh, Äh, ja neid lihtsalt ei pakutagi enam. nii et meil on vaja leida siin mõistlikke kompromisse. me peame olema ka tähelepanelikud, et sõnastatud oleks see direktiiv nõnda, et praeguse õigusaktidega välja pakutu ei satuks vastuollu. näiteks transpordisektor, seal on juba teatud nõuded olemas äh, ja äh, kindlasti on vaja täiendada sealseid sätteid, aga kõik peab olema kooskõlas samas ja nüüd muudatusettepanekud, mis minu arvates just sellele on suunatud, tulevad meilt. ja lõpetuseks tähtis on, et see direktiiv oleks suunatud puuetega inimestele, automaatselt puudutab see ka ajutiselt puudega inimest, aga ähm, näiteks kui keegi kaks nädalat äh, on mingi puudega ei saa funktsioneerida, siis kuidas sellisele inimesele tooteid välja arendada? ma arvan, et me ei tohi siin ikkagi pinda jalge alt kaotada ja peame reaalsusega arvestama. jah, tööhõive komisjonil on siin ainupädevus, aga ma tahan öelda, et meie peame olema ettevaatlikud siin teatud sõnastustega, et asi liiga äh, Äh, kaugele mõnel puhul ei läheks. ja nüüd audiovisuaalmeedia teenus, teema. Äh, jah, te teate ju, et kultuurikomisjonis me käsitleme muudatusettepanekuid äh, parlamendi poolt sellesse dokumenti ja ma arvan, et need tõesti lähevad läbi ja tähtis on, et et eh, audiovisuaalmeedia teenuste eh, puhul ka mõistlikud kompromissid sünniksid. ja eh, kui me räägime selle direktiivi sisust, kõik, mis puudutab juurdepääsetavust veebilehtede puhul ja seadmeid, siis loomulikult et äh, me peame käsitlema neid seadmeid siin meie direktiivis, aga kõik muu, mis puudutab sisu, see on ikkagi sektori spetsiifilise direktiivi objekt. nüüd äh, niinimetatud funktsionaalsed toimimise kriteeriumid, mis härra Lõkkaard on välja pakkunud, on väga oluline muudatusettepanek. me peame mõtlema, kuidas kõige paremini siin talitada ja loomulikult tähtis on kinni pidada rahvusvahelisest standarditest kõik peab olema kooskõlas Euroopa ja rahvusvahelised standardid ja ma usun, me teeme tubli koostööd ja leiame lahendused. ma tänan ja nüüd proua Šennelova. jah, ma tänan. mina tahaksin sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid kommenteerida, sest raport on meile väga südamelähedane. ma olen ikka ja jälle öelnud varasemat aruteludes nii komisjonis siin kui ka mitmetes töörühmades, millised on eh, minu seisukohad. tahan öelda, et see direktiiv on väga ettevaatlikult sõnastatud ja väga põhjalikult on ka analüüsitud seda, mida on võimalik saavutada Euroopa Liidu tasandil. sotsiaaldemokraatide eesmärgiks ei ole öö, eh, uut redaktsiooni teha sellele dokumendile, me tahame lüngad täita ja olukorda parandada eriti öö, pidades silmas seda, et erinevad organisatsioonid on meile andnud märku, mida annaks paremini teha. kõigepealt direktiivi kohaldusala. ma arvan, et on hea see, kui ka ATM-id on hõimat-, on hõlmatud ja ma toetan, et e-raamatudki kuuluvad kohaldusalasse. väga tähtis on ka tehiskeskkond. tehiskeskkond, mis tagab ju ligipääsetavuse. tähendab seda, et ka ÜRO konventsiooni nõuded saavad sellega täidetud. jah, ma arvan, et on vaja mõelda ka funktsionaalsete piirangutega inimeste peale, mitte ainult puuetega inimeste peale selle direktiiviga. sest needki on osa elanikkonnast. nüüd artikkel kaksteist ja ülemäärane koorem. minu arvates komisjoni ettepanek võimaldab mikroettevõtetelgi välja jääda kohustuste alt. ma arvan, et igasugused erandid peavad piirduma üksnes mõne valdkonnaga. ma arvan, et üldiselt peaksid tingimused ikkagi kõigile kohalduma. ja veel üks tähtis aspekt on märgistamine. kui on toode korralikult märgistatud, siis saab tarbija teadlikult otsuseid langetada. kogu informatsioon tuleb esitada eh, ligipääsetaval kujul. ma toetan ka seda, et puuetega inimesed ja funktsionaalsed kitsendustega inimesed rohkem osaleksid standardimisprotsessides ja kõikides otsustes, mis tehakse selle valdkonna kohta, siin annaks veel asju paremini korraldada. ja ma arvan, et direktiiv peaks jõustuma võimalikult kiiresti. ja sellepärast ma toetan kolme aastat toodete ja teenustele ja kümmet aastat tehiskeskkonnale. ja mis puudutab lisa, siia alla peaks kuuluma ka toodete disain ja täiendavad teenused. kõik aspektid, mis on tähtsad ligipääsetavuse seisukohast. ma olen veendunud samas, et kõigest sellest ei piisa. tähtis on, et ettevõtjad teaksid, millised kohutused tuleb neil täita. nõuded peavad olema selged ja direktiivi peab saama tulevikus kohaldada. nii palju minult ja ootan koostööd raportööriga ja kolleegidega. ma tänan, nüüd ECR. proua Possut. ma tänan. jah, meil on juba olnud mõned võimalused seda raportit komisjonis arutada ja nüüd on meil olemas muudatusettepanekud minagi tegin terve rea muudatusettepanekuid omalt poolt. minu jaoks oli oluline see, et meil oleks õige tasakaal. ühelt poolt on vaja parandada ligipääsetavust puuetega inimestele ja teiselt poolt on vaja ära hoida ülemäärane koorem teenuste osutajatele ja tootjatele. kõige tähtsamad muudatusettepanekud, mis ma esitasin, on järgmised. kõigepealt Äh, kaitsemeetmed mikroettevõtetele. Nad ei suuda mõnedest nõuetest kinni pidada, sest neil lihtsalt jääb vajaka ressurssidest, nii et ma olen nõus siin raportööri lähenemisviisiga. väga tähtis on, et me seisaksime hea selle eest, et see tekst oleks ka tuleviku öö, toimiv, et peame mõtlema, mida me hõlmame kohaldusalaga ja mida mitte. puuetega inimeste jaoks on tegemist ju instrumentiga, mis tagab neile juurdepääsu informatsioonile ja me kuulsime proua, proua Verheinerilt, et peame arvestama ka sektori spetsiifiliste õigusaktidega, näiteks õigusaktidega transpordisektoris. seal on juba terve rida lahendusi äh, mis tagavad ligipääsetavuse ja lahendavad probleeme ja hea, et raportöör on sellega arvestanud. näiteks viide olemasolevatele õigusaktidele e eh, teavitamise e-side vallas. väga palju ollakse mures selle universaalse disaini pärast. seegi on väga tähtis teema puuetega inimestele. ma tahaksin selgitada seda mõistet või tahaksin, et seda sõimet, et seda mõistet selgitataks, see lahendaks palju muresid ja olen kolleeg Stevensiga siin ühel meelel tema ja oleme teinud selle kohta muudatusettepaneku. jah, ja EC märgis, kõik leiavad, ei ole siin kõige õigem meetod ja mina oma muudatusettepanekutega olen üritanud kompromissidest selle viite EC märgise ikkagi välja saada, sest see õõnestaks neid nõudeid, millest tootjad peavad kinni pidama. nüüd, mis puudutab uut õiguslikku raamistikku ja meie teksti. jah, väga suured nõuded esitab see eh, mõnedele tootjatele ja mõned tooted, mis ei vasta nõuetele, tuleb lausa turult kõrvaldada. sest teid nähakse kui ohtlikke, ma arvan, see ei ole proportsionaalne lähenemisviis. tegelikult äh, mingit ohtu ei ole, nii et selle kohta olen ma teinud mõned muudatusettepanekud. ma ei ole ka nõus sellega, et audiovisuaalsisu peaks kuuluma antud direktiivi kohaldusala alla. meil on ju audiovisuaalmeedia direktiiv. aga tähtis, et seadmed, mis tagavad juurdepääsu audiovisuaalmeedia sisule Äh, äh, oleksid hõlmatud ja ma olen selle kohta teinud ka muudatusettepaneku. ja üks muudatus, mis puudutab transpordisektorit ja äh, nõuete täpsustamist ning e-kaubandus ja turustamiskoht. olen neid mõisteid ka üritanud täpsustada, see on väga tähtsad juri-, õigusliku kindluse seisukohalt ja äh, uued künnised ja koormad, äh, mida nõutakse mõnede muudatusettepanekutega, ei tooda kellelegi. nii et olen neile vastu. nüüd info äh, ja ko igasugused koolitused ja üldsusele ligipääsetavad andmebaasid ja igasugused interaktiivsed kioskid ja liidesed, olen ka nende kohta teinud ettepaneku um,. kuue e e nimel härra Mastalka. ei, Tõnis. Uh, suur tänu. jah, meie variraportöör härra Mastalka ei saa siin kohal olla, ma eh, kannan tema väga lühikese sõnumi ette härra Maštarka tervitab komisjoni ettepanekud üldjoontes. tema arvates mõned ettepanekud ei lähe pak-, aga piisavalt kaugele, ta on mures selle üle, kuivõrd tõhus on see ettepanek mõnes valdkonnas ja temalt on nüüd kakskümmend, kuuskümmend kaks muudatusettepanekut. praegune rakendusala on liiga kitsas ja nõrk on ka jõustamismehhanism. kui me tõesti tahame parandada võimalusi puuetega inimestele näiteks tööd leida või infole ligi pääseda, on vaja kõvasti vaeva näha komisjoni tekstiga. nii et härra Maštalka ootab eh, huvitavat koostööd kolleegidega ja tänab kolleege ja valmis ka kompromissettepanekute kallal töötama. jah, ma pean minema variraportööride kohtumisele, kus me käsitleme asukohapõhist blokeerimist. pean lahkuma. Well. ma tean, et väga palju asju toimub sellisel nädalal, meil on praegu veel ka fraktsioonide nädal, härra Šoltes, palun. suur tänu, proua esimees. Euroopa kättesaadavuse akt, sellest räägime siis täna ja tegemist on väga tähtsa teemaga väga paljude eurooplaste elusid aitaks see muuta kergemaks, mitte ainult puuetega inimeste elusid, vaid kõikide teiste elusid, kellel on probleeme toodetele ja teenustele ligipääsetavusega kogu Euroopa turul. nagu me siin juba kuulsime, on äh, hädasti vaja uusi sätteid selles valdkonnas, kui Euroopa tasandil tegutsema ei asuta, on äh, selge, äh, et lõhed erinevates piirkondades kasvavad äh, ning äh, komisjoni ettepanek on küll väga hea, aga paranemisruumi on selle eest ka päris palju. rohelisedki on omalt poolt esitanud terve rea muudatusettepanekuid. meile meeldiks, kui kõikidele, kõikidel inimestel oleks võimalik osaleda siseturus. me peame puuetega inimeste kogemusi parandama. Äh, puuetega inimesed peavad ka saama oma elu elada täisväärtuslikult kogu Euroopa Liidus. loomulikult ligipääsetavuse nõuded peavad võimaldama kõikidele teenuste toodete ning taristu kasutamist, kui tegemist on selle õigusaktiga reguleeritavate teenuste, toodete äh, või taristuga aga samas äh, seda tuleks teha nii, et äh, sellega kaasneks võimalikult väike koorem. tuleb saavutada kompromiss äh, vajaduste ning teostatavuse vahel. me peame puuetega inimeste vajadusi kategoriseerima, aga tuleb arvesse võtta ka universaalset disaini. ja loomulikult kõikides liikmesriikides tuleb luua äh, avalikult juurdepääsetav andmebaas. kui tarbijatel ei oleks võimalust, kui tarbijatel ei olnud ju võimalust sellisele infole varem. oluline on ka see, et tarbijaid teavitatakse ligipääsetavuse võimalustest toodetele ning teenustele. see aitaks kõikide elukvaliteeti parandada ning ka turvalisust parandada. Marko Sõõla, palun. suur tänu, esimees see äh, õigusakti ettepanek äh, on väga suure kodanike tähelepanu äh, objektiks sattunud, väga paljud eurooplased, miljonid eurooplased on erivajadustega või äh, puudega. me peame tagama seda, et kõik kodanikud saaksid täielikult nautima, nautida neid teenuseid ja tooteid, mis meie turul on. see on seotud inimväärakusega, aga sellega võib kaasneda ka majanduslik äh, tasu direktiiv peaks hõlmama ka nõndanimetatud built-in environment'i äh, kui teenus on kättesaadetav, aga kui äh, koht, kus teenust pakutakse, ei ole ligipääsetav puudega inimesele, siis tegelikult lõpptulemus on null. reguleerimise jätmine liikmesriikidele ei ole piisav. me ei tohi ainult heade tavadega, heade soovidega piirdudagi, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, oleks paigas äh, see, kes hindab kõige paremini, äh, kas tõesti ligipääsetavuse standardeid on jälgitud, selleks on vaja tootja lähenemisviisi. tootja peaks olema aga täiel määral vastutav ka selle eest, kui ligipääsetavuse äh, tingimustele ei vastata, nii nagu kord ja kohus. järelevaat-, vaatefaasis tuleks arvesse võtta ka puuetega inimeste organisatsioonide rolli, et me saaksime võimalikult äh, optimaalse süsteemi. ja selleks, et võimalikult praktilise lähenemisviisini jõuda, ei tohiks unustada seda, et äh, selle algatusega võib kaasneda ka teatav koorem väikestele keskmise suurusega ettevõtetele, nii et teatavaid erandeid tuleks ette näha, kui me räägime juurdepääsust kõikidele teenustele ja kaupadele. võib-olla mitte niivõrd väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, aga mikroettevõtete jaoks küll, kui mikroettevõtetel ei ole ressursse ega personali, et selliseid kohustusi alati täita mis puudutab väikese suur- ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis ähm, tuleb tagada seda, et nad saaksid pakkuda õiget toodet ning äh, seetõttu peaks olema selle äh, õigusakti eesmärk äh, üks osa finantseesmärkidest ähm, ning seetõttu ei jää keegi kõrvale pakutavatest teenustest ning toodetest. ma äh, loodan, et oleme oma ülesannete kõrgusel ning aitame neid kodanikke, kes ootavad meie äh, abi. nüüd on kõik fraktsioonide nimel kõnelejad kõnelenud. kui ENF-ist ei ole keegi kohale ilmunud vahepeal. ja nüüd läheme muude kõnelejate juurde. Deputy Sharon Sova, Anna Maria Karatsa-Bilt, Birgit Cullen-Langen and myself. Has anybody else? ja mina ise viimasena, kas keegi soovib äh, veel sõna? aga enne, kui ma annaksin sõna sõnasoovijatele, tervitaksin siin ära Konanti. Te olete meie esimene uh, uus liige, kes Martin Schulzi asemel tuleb Euroopa Parlamenti. Martin selles komisjonis sageli ei olnud, aga meil on rõõm sind, teid siin näha. ja meil on hea meel, et te liitusite meiega ning kuulate äärmiselt tähelepanelikult. Martin tegi igasuguseid muid häid asju, aga tore on, et te olete siin. Nicola Tanti. suur tänu, esimees tahaksin toetada tasakaalustatud kaasavat lähenemisviisi äh, millest siin on lähtutud. Äh, meie arvates on selle direktiivi puhul kolm asja olulised. kõigepealt tahaksime, et meil oleks võimalikult laiaulatuslik lähenemisviis, kui me räägime reguleerimisalast. tooted ja teenused ei peaks olema mõeldud mitte ainult puuetega inimestele, vaid ka funktsiooni piirangutega inimestele kompromissides tuleks väga tähelepanelikult analüüsida finants- ja haldusmõju mitte ainult avalikele organitele, aga vaid ka äriettevõtetele, iseäranis väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning mikroettevõtetele, et neid ei koormataks liiga suure koormaga. teiselt poolt jälle leiame, et ettevõtetel peaks olema võimalik kasutada turvaklauslit ainult erandjuhul ning see peaks olema täpsustatud äh, ning äh, põhjendatud. ka ajavahemik, äh, millele erandit rakendatakse, peaks olema piiratud, ülderandit me ei sooviks. panga makseteenused ning sularahaautomaadid tuleks lahtuda, lähtuda ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist me ei saa leppida olukorraga, kus inimestel on äh, väiksemad äh, äh, võimed ning seetõttu nad ei saa kasutada sularahateenust või muid pangateenuseid. meil on vaja kodanikulähedasemat Euroopat, Euroopat, mis on oma nõrgemal positsioonil olevatele kodanikele lähemal. Katrin Steiler um,. suur tänu! proua esimees, väga hea, et väga paljud tulid meelt avaldama eh, kohutava ilmaga ja nüüd liitusid meiega siin selles komisjonis. nüüd räägime teile olulistest teemadest ja tere tulemast teile kõigile siin Äh, ma küll tervitasin teid varem, aga tervitan teid ka siin täna pärastlõunal. Teie tahate, et meil oleks ambitsioonikas kättesaadavuse õigusakt, see on lasknud ennast palju oodata ning äh, me tahaksime nüüd tõesti mõtestatud lahendust, mis muudaks inimesi. kaheksakümmend miljonit inimest on puudega Euroopa Liidus ja nende jaoks on selle õigusakti arutelu äh, üüratu ja ka tänaste arutelude olulisus üüratu. praegusel hetkel Euroopa tasandil vastav õigusakt puudub ning seetõttu ongi tänane mõttevahetus nii oluline. tuletagem, miks me siin oleme kohal. me oleme kohal selleks, et tagada miinimumtasandil kättesaadavus äh, meie kodanikele me peaksime kõik olema ühel meelel äh,, nagu teised äh, eelkõnelenud kolleegidki on öelnud, see on meie kõigi jaoks tähtis ja kui me räägime arvudest, siis äh, Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi kohaselt äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, seitsekümmend üks protsenti inimestest, kellel on puue, ei kasuta veebilehekülge, kes, kus ei ole kättesaadavus tagatud ja neil on seitse, üle seitsme miljardi naela Äh, ostujõudu kümme protsenti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta veebiostujõust üldse ja kliendid tõenäoliselt kasutaksid märkimisväärselt rohkem neid veebilehekülgi, kui need oleksid parema kättesaadavusega. ja kui nüüd vaatame High Streeti äh, ning seal kasutatavaid äh, võimalikke vahendeid, siis tõenäoliselt on arvud kasvanud Euroopa Liidu statistikast lähtuvalt ainult kümme protsenti poodides pakkusid äh, äh, kuulmisraskustega inimestele abi ning pakuti ja väga vähesed äh, ettevõtted peamistel ostutänavatel pakkusid vastavat personalikoolitust, mis aitavad puuetega inimestele kättesaadavust parandada väga hea, et me selle mõttekavavahetuse käigus vaatame, millised on võimalused ning äh, muudatusettepanekute abil suudame oma õigusakti ettepanekut muuta veelgi ambitsioonikamaks, nii et see tooks puuetega inimestele Euroopas kasu. aitäh. Tita Šarantsova, palun suur tänu, proua esimees, omalt poolt lisaksin juurde, et äh, mis puudutab telekommunikatsiooni valdkonda, siis äh, püüan omalt poolt teha äh, võimalikult palju ettepanekuid telekommunikatsioonikoodeksi äh, kaitse äh, ning äh, lõpptarbijate kaitse kohta. ma ei taha, et keegi kuskil maha jääks ja kellelgi oleks vähe halvem juurdepääs internetile ning hädaabiteenustele ning teistelegi teenustele. mis puudutab kaitsemeetmeid, siis mul oleks väga hea meel, kui Äh, puuetega inimeste organisatsioonid äh, tegid ettepanekuid äh, selle kohta, kuidas neid kaitsemeetmeid sellesse koodeksisse sisse kõige paremal moel tuua. ja Frau Vorsitzende noch ein. suur tänu, proua esimees, ütleb proua Colin Langen, ma tahaksin ühte punkti rõhutada, mis minu jaoks on väga tähtis, EC märgistus nimelt takistuste vaba Äh, alaloomise leetse märgistuse nõudmine ei ole minu meelest mõistlik, see võib viia ebakindluseni tarbijate seas uued tooted, mis täi-, täidavad äh, nõuded, oleks siis äh, sarnasel tasandil nende toodetega, mis ei täida seda, mis on vanemad ja see ajaks segadusse tarbijad ja minna, sellepärast oleme esitanud vastavasisulise muudatusettepanekud. Uh, proua Karatsapilt, tahaksin liituda nende eelkõnelejatega, kes ütlesid, et äh, kättesaadavuse äh, ettepanek on väga oluline ning Morten, sa oled teinud ära väga hea ettepaneku, kiirendades seda protsessi samuti. tegemist on esimest korda sellise aktiga, mis on kõikehõlmav pakett äh, võrdsete õiguste kõik aspektid on käsitletud, kõikidel inimestel peaks olema õiglane ja võrdne juurdepääs teenustele ning kaupadele. me, see peaks olema igapäevane asi, mille pärast ei peaks keegi hakkama piike ristama, mina ise vastutan mittediskrimineerimise direktiivi eest ning oleme aastaid liikmesriikidega võitlust pidanud selle üle ning äh, ka puuetega inimeste diskrimineerimisega seoses, sellepärast et äh, võrdsete õiguste tagamine kõikidele inimestele Euroopas tooks kaasa oma kulud. olen päri eelkõnelejatega, kes ütlesid, et me peaksime kandma hoolt selle eest, et meie õigusakt oleks ka praktikas teostatav, et me ei koosta, tooks kaasa liiga palju bürokraatlikku koormat VKE-dele, vastasel korral liikmesriigid loobuvad selle rakendamisest ja jällegi, aga samas me peaksime kandma hoolt selle eest, et kedagi ei, ei diskrimineeritaks ja võrdsed õigused jääksid jõusse paar kommentaari ka minu poolt, ütleb proua esimees, ka mina esitasin omalt poolt mõned muudatusettepanekud mul on väga äh, hea meel, et meie komisjon äh, on väga pühendunud kätepääs-, kättesaadavuse suurendamisele. tahaksin äh, tänada raportööri juba tehtud töö eest. ma tean, et need, kes olid seotud ka veebi kättesaadavuse teemaga TITA juhtimisel, teavad, et meie komisjonis on tõesti kirglikud eestvõitlejad kohal, me püüame kanda hoolt selle eest, et meie õigusaktid tõesti aitaksid muuta paremaks nende elusid, keda see, keda need puudutavad. peame kandma aga hoolt selle eest, et nagu Anna-Maria juba ütles, et meie õigusaktid oleksid ka teostatavad praktikas ning seetõttu peame kandma hoolt selle eest, et me mõtleme, milline on meie õigusaktide mõju ka teistele õigusaktidele et me kaalume seda, kus võib olla kokkulangevusi ning kus võib tekkida täiendavat segadust. näiteks avalike hangete valdkonnas on juba üsna selge Euroopa raamistik, väga range Euroopa raamistik paigas selle kohta, kuidas avalikud organid peavad arvesse võtma kättesaadavusega seotud küsimusi ning me peame kandma hoolt selle eest, et me ei tooks täiendavaid reegleid, mis muudaks võib-olla avalike hangete elluviimise kohalike avalike ametivõimude jaoks veelgi keerulisemaks. me peame kandma hoolt selle eest, et erinevad õigusaktid siis toimiksid üheaegselt mis puudutab uut õigusloomelist raamistikku ning CE märgistust, siis ma ei ole päris veendunud, et CE-märgistuse saamise menetlus on just nimelt see õige moodus, mille kaudu kättesaadavus tagada tegemist on menetlusega, mida me kasutame turvatoodete puhul, nagu näiteks kaitsekiivrid ja nii edasi ja nii edasi. ning äh, sageli on uuendustegevusega tegelevatel ettevõtetel selle tulemusena palju raskem uusi tooteid turule tuua me peame kandma hoolt selle eest, et me võimaldame uusi innovatiivseid tooteid turule tuua, et need oleksid kättesaadavad, ilma et me tooksime kaasa täiendavat bürokraatiat. ma olen kindel, et tehniliselt on see võimalik ja ma olen veendunud, et selleks on võimalusi, väga mitmed äh, Euroopa Parlamendi liikmed on oma ettepanekuid teinud, äh, tegemist on rohkem õigusliku küsimusega, peaksime kandma hoolt selle eest, et uuenduslikud tooted tõesti jõuaksid turule, ilma et äh, suur halduskoorem nad ennem lämmataks ma suhtun suure optimismiga praegu tehtavasse töösse meie komisjonis ning mul on väga hea meel, et Morten on juhi osad ohjad selles küsimuses enda kätte saanud. kas keegi komisjonis soovib ka sõna? paistab, et ka komisjoni esindaja on kohal ja siis saab raportöör veel lõppsõnaks sõna. tere! minu nimi on Ima Platentia. tööhõive peadirektoraadist komisjonis kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja kõiki parlamendiliikmeid kes on ära teinud äh, suure töö, on esitanud äh, arvukalt äh, huvitavaid ettepanekuid, mille eesmärgiks on parandada teksti ning teksti eesmärki aitaks tekst, need aitaksid teksti eesmärki paremini saavutada, see on kõik väga teretulnud, aga meil on teile kaks kommentaari. väga oluline on, et see ettepanek jääks horisontaalseks ettepanekuks sellepärast et tegemist on erinevaid sektoreid äh, hõlmavate teemadega, äh, näiteks äh, iseteenindus, selveterminalid, veebileheküljed ja nii edasi ja nii edasi. samuti tuleb arvesse võtma, võtta kooskõla olemasolevate Euroopa Liidu õigusaktidega. seda on tehtud väga mm, ettevaatlikult, et tagada seda, et tõesti see direktiiv tagaks paremat juurdepääsu näiteks transpordi ja avalike hangete valdkonnas. sellega tuuakse kättesaadat-, luuakse täiendavad kättesaadavuse tingimused või süvendatakse teiste õigusaktide kättesaadavuse äh, tingimusi, äh, ilma et äh, midagi ohtu seataks. ja Martin Lökikoo suur tänu kõigepealt kõikidele kolleegidele pühendunud töö eest. olen äh, proua esimehe seisukohaga nõus, tegemist on täitsa muljetavaldava tööga, tegemist on äh, tähtsa õigusaktiga, et me peame asjad õigesti paika saama, peame oma kodutööd ära tegema. asjad tuleb teha nagu kord ja kohus. tegelikult ei ole praegusel hetkel mõtet häid kolleegide tehtud märkusi omalt poolt kommenteerima hakata, sellepärast et läbirääkimised algavad homme. ma arvan, et äh, magagem nüüd äh, öö ära ja siis hakkame läbirääkimistega pihta. läbirääkimised äh, on intensiivsed plaanis on neli-viis variraportööridega kohtumist, mitu tehnilist kohtumist ja ootan neid kohtumisi juba pikisilmi. aitäh ja soovin teile edu nendeks läbirääkimisteks ning kompromissmuudatusettepanekute läbi väljatöötamiseks. kompromissmuudatusettepanekutest räägime kahekümnendal märtsil ja siis kahekümne viiendal aprillil me hääletame meie komisjonis. suur aitäh! Next um, item on the agenda. järgmine päevakorrapunkt on määruse ettepanek geoblokeerimise ja kliendi kodakondsuse elukoha või asutamiskoha alusel toimuva muu diskrimineerimise vastu võitlemine siseturul. vaatame täna läbi muudatusettepanekud ja raportööriks on Roosa Tuun ja paluksingi siis sõna võtta proua Tuunil. suur tänu, Viki! kõigepealt äh, ma tahtsin äh, teid tänada selle huvi eest, mida te üles näitasite minu raporti osas. nimelt äh, kolmsada viiskümmend viis muudatusettepanekut esitati. kuuskümmend viis kolleegi esitas omalt poolt muudatusettepanekuid. ja see näitab seda, et tõesti huvi on suur selle seadusandluse suunas ja see teeb mulle ainult heameelt. Need muudatusettepanekud nii nagu ikka siin kojas, äh, pakuvad välja väga erinevaid lahendusi. ja seega võib kujuneda väga raskeks ühe ühtse seisukoha väljakujundamine nende muudatusettepanekute põhjal, kuid äh, ma äh, annan endast parima selleks, et lepitada need erinevad seisukohad ja ma olen veendunud, et lõpuks õnnestub meil jõuda ka ühtse ja hea lahenduseni. aga lubage nüüd äh, täna keskenduda siin ainult mõningatele punktidele. kõigepealt on äh, minu meelest tähtis keskenduda nendele muudatusettepanekutele, äh, mida läbib ühtne joon. Teie seisukohtadest on selgelt näha, et väga suur osa äh, kolleegidest on seisukohal, et see määrus peaks keskenduma kahele peamisele eesmärgile. kõigepealt tuleb tagada see, et tarbijatel on juurdepääs rohkematele äh, kaupadele ja teenustele online keskkonnas ja on äh, väga oluline teiseks tagada see, nagu kõik on nõus, see, et kauplejaid ei koormataks üle kohustustega lisakulude osas. Ähm, Rosa, üks moment, ütleb proua esimees. ma tahaksin tänada kõiki meie külalisi. suur tänu, et te liitusite meie tänase istungiga. ma saan aru, et väga paljud teist soovivad juba lahkuda, nii et suur tänu, et liitusite täna meie istungiga. suur tänu. proua raportöör, jätkake jah, ja tulge nüüd, tulen siis tagasi selle juurde, mida ma tahtsin öelda. muudatusettepanekud äh, jah, teinekord äh, lähevad lahku, aga on kaks ühtset punkti. nimelt äh, tarbijate ja kauplejate maailmad on omavahel seotud, need ei ole kaks erinevat maailma ja muudatusettepanekutest tuleb väga selgelt välja see, et meie tahame saavutada selle äh, et äh, tarbija juurdepääs oleks äh, lihtsustatud äh, online keskkonnas ja et me ei koormaks üle online'is kauplejaid lisakuludega, mis tulenevad erinevate juriidiliste režiimidega kaasa, kui nad ei kavatsegi müüma hakata mõnedesse riikidesse. me teame see tähendab, viitame siin põhimõttele õigus jääda äh, väikeettevõtteks ja mõned siis peamised punktid nüüd aga. rakendatav seadusandlus. väga paljud teist äh, viitasid äh, juba sellele oma muudatusettepanekutes, nii nagu on öelnud ka väga paljud huvipooljad, et ei tohi puudutada Rooma üks seadusandlust, jah, see on tõsi, need äh, üleskutsed vastavad täiesti tõele, aga samas on tõsi ka see, et kõik muudatusettepanekud, äh, mis on esitatud, tegelikult hakkavad just nimelt sekkuma Rooma ühte nimelt, kui me loome reegli, mille kohaselt kauplejad ei tohi kohelda erinevalt äh, liikmesriike teistes liikmesriikides, siis see muudab Rooma üks artikkel kuus sätteid, seal on öeldud seda, et kauplevad, võivad rakendada oma li-, riigi liikmes, oma riigi seadusandlust, kui see ei ole suunatud, kui nad ei kauple üldse öö, äh, teiste liikmesriikide öö, esindajatega, ma rõhutaksin sõna üldse. ja sellel põhjusel tuleb väga selge seisukoht võtta geoblokeerimise kohta. on väga raske, kui mitte et suisa võimatu, defineerida siin asi väga selgelt et mida tähendab äh, kauplemisel sihiks võtmine ja mis mitte. Need kauplejad, keda katab artikkel neli, peavad äh, rakendama sama reegleid nagu liikmesriigi tarbijate puhul, seda juhul, kui nad neid korralikult informeerivad, aga loomulikult ei tohi lubada ka kuritarvitamist ja sellepärast ma olen selgituspunktides selgitanud, et kui kaupleja käitumine ei vasta tema kavatsustele, mis on kirjas veebileheküljel, siis võib pöörduda Rooma ühe artikli kuue kohaselt tarbija kohtusse. samuti ka suurte ettevõtete puhul, kes juba piiriüleselt äh, tegutsevad. proua raportöör, ma saan aru, et äh, et, et teil on väga vähe aega, äh, aga kaks minutit, palun kõige rohkem ma tuleksin tagasi suurkauplejate juurde nemad juba äh, kauplevad piiriüleselt. Nad kasutavad teisi tarb-, erinevaid tarbijarežiime ja nad ei saa pöörduda tagasi siseriikliku tarbijaseadusandluse juurde. ja ma loodan, et meil õnnestub teha edasi, edaspidi ka konstruktiivset koostööd ja saame täpsustada ära konkreetsed sätted õigus öö, äh, riikide konfliktide puhul. ja järgmine märkus, mis on lühem millele tahtsin aga ka viidata, nimelt äh, kopi äh, raidi alt äh, välja minev mitteaudivisuaalne kon-, sisu, kaheksateist äh, kolleegi neljast fraktsioonist on esitanud muudatusettepanekuid selle kohta. ma olen äh, nõus äh, nende murega, nii nagu tuleb välja ka minu raport see mitteaudiovisuaalne copyrightiga kaetud sisu on problemaatiline valdkond. ja ma loodan, et meil õnnestub need teenused kaasata sellel tingimusel, et kauplejal on litsentsid olemas selle sisu edastamiseks ja ta võib seda teha ainult nendes riikides, kus see litsents on olemas. Euroopa Parlamendi jaoks koostatud uuring näitab lisaks sellele veel seda, et geoblokeerimise äh, elimineerimine mitte audiovisuaalsektoris peaks mõjuma positiivselt nii tarbijate jaoks kui ka tootjate jaoks, aga ma saan aru, et sellest teemast kujuneb väga keeruline teema ja olen avatud e-, e-, edasiste arutelude jaoks. me peaksime rääkima ka teistest teemadest, näiteks nagu ähm, ulatuse piiramine äh, ettevõttelt ettevõttel kauplemise puhul ja teised sellised küsimused nii et äh, suur tänu ja suur tänu väga konstruktiivse koostöö eest ka variraportööride poolt, see teema on keeruline. meil saab olema mitu variraportööride kohtumist ja ma arvan kindlasti, et konstruktiivseks kujuneb see meie töö meil on veel kaks päevakorrapunkti, ütleb proua esimees ja meil ei ole veel ja meil on ainult tund veel ja ma paluksin kolleegidel teha nii lühedalt kui võimalik. kes võtab sõna äh, Ehm, Virginie sõnal, Olga, nagu ma saan aru. ei, siiski mitte, Nicola Tanti siiski võtab sõna sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, äh, proua Rosier äh, ei ole täna Brüsselis ja palus ette lugeda oma kõne, ta tahab äh, kõigepealt vabandada selle pärast, et ta ei saa osaleda tänasel äh, Ähm, kohtumisel geoblokeerimise teemal. Ähm, ta on väga tänulik raportöörile ja teistele variraportööridele esimeste kohtumiste eest. muudatusettepanekute põhjal, mille on esitanud paljud kolleegid, loodab Virginie, et me jõuame sellise tekstini, millega on võimalik alustada läbirääkimisi nõukogus ja et oleks võimalik siis nii tarbijate kui ka ettevõtete positsioone toetada. Virginia on huvitatud äh, digitaalsel turul tegutsejate jaoks äh, selgetest äh, reeglitest ja tuleb võidelda planeeritud diskrimineerimise vastu ühelt poolt ja teisalt tagada lepinguõiguse vabadus Virginie on esitanud üsna mitu muudatusettepanekut selleks, et teatud punkte selgistada, näiteks nagu rakendatav seadusandlus, ärgem unustagem seda, et Brüssel üks ja Rooma üks konventsioonid äh, võtnud aluseks äh, lepinguvabaduse põhimõte ja on pakkunud äh, nõrgemale lepingu osapoolele kaitset tarbijatele, seega eriti nendel juhtudel, kus ettevõte asub teises liikmesriigis, kui tarbija elukoht on muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kolm eh, on siis tõlgendatav just nimelt selles kontekstis, me peame vältima uusi reegleid, mis võivad tuua kaasa juriidilise ebakindluse. see muudatusettepanek täpsustab ka seda, et eh, see mm, eh, määrus peaks täpsustama selle, et liikmesriigid peavad tagama selle, et teisest liikmesriigist tulevad ettevõtted, kes tegutsevad selles liikmesriigis, lähtuksid siis äh, seal rakendatavast seadusandlusest. näiteks copyrighti puhul äh, see juba nii on. kui teenust pakutakse elektrooniliselt ja läheb samuti copyrighti alla, siis tuleks äh, mõnede muudatusettepaneku kohaselt copyrighti välistada konkreetsed ärimudelid tuleb ilmselt arvesse võtta. territoriaalsuse mm, põhimõte erinevates kultuurisektorites tagab selle, et on üldse võimalik rahastada kultuurisisu tootmist. nagu ka äh, loomeinimeste tasustamise. nii et seda põhimõtet tuleb äh, kaitsta selleks, et vältida dominantsete positsioonide väljakujunemist turul ehm, iseseisvate loojate arvel kakssada kaheksakümmend neli ja kakssada kuuskümmend üheksa rõhuvad just nimelt sellele põhimõttele. ja tegemist ei ole sugugi äh, isoleeritud positsiooniga ja seda on toetanud ka teised muudatusettepanekud. sama kehtib ka öö, äh, liikmesriikide poolt äh, vastu võetud põhimõte, et äh, raamatutele ühtse hinna kiht-, äh, kehtestamise osas. Virginie on vastu nendele muudatusettepanekutele, mis selle artikli välja võtaksid. praegu on jutuks siis copyrighti seadusandluse ümbervaatamine, samuti sellel on väga palju sektoraalseid sätteid ja seega ei oleks järjepidev hakata nendest asjadest rääkima selle direktiivi all ja on tehtud ka ettepanek pikendada viieks aastaks esimene revisjon, see on kirjas muudatusettepanekus kakssada kakskümmend üks, selleks, et meil tekiksid äh, paremad, tekiks parem ülevaade suhetes teiste direktiiviga. nüüd passiivmüügilepingud sekkub proua esinejani ja palub äh, lühidalt teha. kõneleja jätkab üle peaksime me vaatama uuesti ka konkurentsiseadusandluse, eriti need osad, mis puudutavad passiivmüügi kokkuleppeid. Neid ei tohiks uuesti hakata avama. ja muudatusettepanekud nelisada kuus ja nelisada kaksteist sellele ka keskenduvad. ja nüüd äh, tarbijate heakskiit, äh, proua Rosier oleks huvitatud konkreetselt heakskiidu äh, tarbijate puhul, enne kui ta saadetakse järgmisele veebileheküljele ja see on äh, kolmesaja kahekümne seitsmenda ja kolmesaja kahekümne üheksanda liikmesriik. Nikola Tanti, sa rääkisid vähemalt viis minutit. ma paluksin, kolleegid, kui meil on sellised väga tihedad pärastlõunad, et inimesed, assistendid lugege läbi see, mida te palute siin ette lugeda teistel kolleegidel ja vaadake, kui pikk see on ja kui see sõnavõtt on ikka pikem kui kolm minutit, siis võtke asju maha. järgmisena saab Annelen Van Bossuit. suur tänu, tuleksin nüüd muudatusettepanekute juurde. minu meelest kõigepealt peab olema selge see, et see ettepanek peab äh, lahendama ära igasuguse ebaõiglase diskrimineerimise juhud mul on väga hea meel selle kohta, mida ütles, selle osas, mida ütles raportöör ümbersuunamise ja konkreetselt heakskiidu andmise kohta. ei ole ei tarbijatele ega ka kauplejatele kasulik see, kui see asi on reguleerimata. üsna tihti on nii, et tarbija peab mitu korda minema tagasi ühele ja samale leheküljele ja iga kord peab ta seda eraldi heaks kiitma, minu arust see on absurdne. tarbijatel peaks olema lihtsam Eh, lehekülje erinevaid eh, osasid eh, külastada ilma heakskiiduta. kui hakatakse ümber suunama klienti, siis sellele peab olema mingisugune põhjendus ja selleks, et asjad oleksid nii sujuvad kui võimalik, tuleks kaasata see tingimus üldtingimuste all. olen oma muudatusettepanekutes viitanud sellele, viidanud sellele, et see ettepanek vastab teenuste direktiivi sätetele ja olen esitanud mõned muudatusettepanekud ähm, copyrightiga kaetud äh, sisu osas, äh, et nimelt selle direktiivi tuleks välja võtta audiovisuaalsektorisse mitte kuuluv äh, ähm, copyrightiga teatud sidu. kui on probleem, probleemsed kategooriad on muusika ja raamatud e, e-raamatud on seotud territoriaalsusega aga raamatute puhul tegemist on peaasjalikult pakkumisega teatud keele piirkonnas ja äh, investorid peavad siis otsustama, kui palju nad sellele invest-, sellesse investeerivad või ei, muusikaga on sama lugu, äh, kui meil oleks piiramata piiriülene juurdepääs, see tekitaks väga palju probleeme ja teatud sätteid ei oleks võimalik enam rakendada. tarbijad ei saaks enam üle Euroopa muusikat osta, aga sellest ei oleks kasu kõigile ja see viiks ainult kõrgemate hindadeni. võtab ära mikrofoni proua esimees ja annab sõna proua Šarantsovale. ei hakka kordama seda, mida olen öelnud juba varem, ma tahaksin tänada Virginiid tehtud töö eest, Roosa ei tahaks, eh, vabandust, Roosale hakata kinnitama uuesti üle seda, mida ma olen öelnud varem, aga räägiksin siiski teatud punktidest. ulatus, ma arvan, et me peame käituma siiski tarbijate huvides ja ma ei ole sotsiaaldemokraatide lahendusega seega nõus, et peaksime jääma ainult teenuste direktiivi juurde, selle asi läheb kaugemale ja ma ei ole selle lõppjäreldusega nõus ja sellepärast meie fraktsioon tahabki, et audiovisuaal ja transport oleksid siia ulatusse kaasatud ja nüüd VKE-d komisjoni ettepanek minu meelest oli äh, väga selge. tarbijad äh, peaksid olema kaetud online, kaitstud online keskkonnas samamoodi nagu tavakeskkonnas. jah, te võib-olla ütlete, et online keskkonnas on võimalik igal juhul ostu hoolitada, aga juriidiline statuut on erinev, jah meie igal juhul kavatseme kaitsta jätkuvalt VKE-de huvisid. nüüd ümbersuunamine mina toetan komisjoni esialgset teksti, küll teeksin sinna mõned lühikesed, väga väikesed muudatused ja olen Virginiga nõus. artikkel neli, ma ei ole nõus sellega, et copyrighti alla minevat sisu peaks olema sees. me oleme näinud, et teatud lepingud lähevad selgelt vastu VKE huvidele mulle tundub, et kõik fraktsioonid on huvitatud kauplejate jaoks äh, juriidilise selguse loomisest, äh, nimelt kauplejad kardavad, et nad peavad hakkama rakendama kahtekümmet kaheksat erinevat seadusandlust, et selle määruse sätteid täita ja ma tuletaksin kolleegidele meelde minu muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend viis ja äh, kolmsada viiskümmend üheksa. praegune ettepanek minu meelest loob legaalse fiktsiooni ja see tuleb ära lahendada, ei tohi tekitada juriidilisi auke Julia Reeda, suur tänu! kui ma nüüd kuulan siin seda arutelu selle kohta, kas copyrighti sisu peaks minema selle ettepaneku alla või ei, siis mulle tundub, et kõik räägivad siin hoopis eri keelt. nii proua Rosier kui ka proua von Bossuit viitasid litsentsirežiimide probleemidele ja copyrighti territoriaalsuse eh, teemale ja tegid ettepaneku, et see teema tuleks lahendada copyrighti paketis. raportöör on teinud ettepaneku mitte audiovisuaalse sisu puhul sellise, mis ei puutu absoluutselt litsenseerimissüsteemi või copyrighti territoriaalsusesse, see puudutab just nimelt neid geoblokeerimise juhte, mida copyright enda, mille taga ei ole copyright ja mille ei saa seega lahendada copyrighti direktiivis, sellepärast et nad ei ole copyright teemad. Need on need juhtumid, kus kauplejal on litsents ja copyright ei ole probleem. ja seega need tuleks kindlasti siia kaasata, nii nagu raportöör on välja pakkunud ma teeksin ettepaneku ka audiovisuaalteenused tuua siia sisse, sest nendega on sama lugu. niikaua, kui litsentsi ei ole, ei mõjuta see sugugi, äh, ei mõjuta see komisjon, äh, raportööri ettepanek neid. seadusandlus, miks peaks lahendama geoblokeerimise, et videod, äh, mis, mida kõige rohkem kasutatakse geoblokeeringu puhul, peaks olema siiski kaasatud nimelt, eriti nendel juhtudel, kus copyright ei ole probleem see oleks lihtsam audiovisuaalteenuste pakkujatele, nendel oleks lihtsam seda seadusandlust rakendada, sest et nendel ei ole neid probleeme, nagu on teistel, sellepärast et meil on audiovisuaalmeenuste teenuste direktiiv, kus on äh, päritoluriigi põhimõte sees. nüüd öö, äh, rakendatav seadusandlus, äh, väga lühidalt räägiksin sellest, meie jaoks ei, on see, et tarbijakaitsestandardid ei alaneks ja seega geoblokeerimise eemaldamine ei peaks olema peamine eesmärk. aga me ei taha ka te lasta tekkida olukorrale, et kaupleja, kes seni on tarbijakaitse seadusandlusest kinni pidanud tarbijariigis, peaks hakkama nüüd ainult oma riigi tarbijaõigusest kinni pidama suur tänu, nüüd üheminutilised sõnavõtted, Anna-Maria Koratsa-Pilt, Evelyn Gebhardt, Arabella, Lokka, Lokkekaard ja ja siis edasi. kõigepealt äh, Anna-Maria. suur tänu, tahaksin tänada raportööri hästi tehtud töö eest, mul on hea meel, et me oleme leidnud hea tasakaalu tarbijate ja kauplejate seisukohtade vahel, millest mõlemad lõikavad kasu, on loomulikult väga oluline, et tarbijaid ei takistataks veebileheküljele juurdepääsu saamisel või teenuste ostmisel teistes liikmesriikides või äh, et nad ei peaks oma elukoha järgi maksma teistsugust hinda, aga ma olen vastu sellele kohustusele, et ettevõtted peavad piiriüleselt äh, kauplema. võib-olla muudatusettepanekud löövad siin äh, selguse majja, toovad siin selguse majja, vabandust oluline on jõustamine aga nüüd pärastpoole. me peame ikkagi pakkuma välja sellised lahendused, mida on võimalik ka rakendada ja mille järgimist on võimalik ka seirata. ja Euroopa Komisjoni pilootprojekt minu meelest on siin väga hea lahendus. nüüd rakendatav seadusandlus, see, et äh, kaupleja, vabandust, ütleb kõneleja kaupleja peab äh, tarbijat kohtlema nii, nagu äh, sisemaist tarbijaid, äh, see on kogu selle asja mõte minu meelest ja meie eesmärk peaks olema igal juhul tarbijaseadusandluse harmoneerimine igal juhul ja et ei tekiks üldse seda küsimust, et milline seadusandlus kehtib ja ma olen esitanud nüüd muudatusettepaneku makseviiside osas, minu meelest on väga tähtis, et me väldiksime ebaproportsionaalse koorma panekut äh, väikeettevõtetele või mikroettevõtetele ja äh, kohustame neil kõikides liikmesriikides võimaldada kõik makseviisid. Nendes liikmesriikides, kus sul on rohkem kliente, võid loomulikult pakkuda erinevaid vahendusi. nii et minu meelest see on väga tähtis küsimus, suur tänu ja ootan huviga koostööd teiega. suur tänu! Evelyn Gebhardt, palun. suur tänu, proua mm, esimees, proua Viki, kõigepealt ma tahaksin sinu tähelepanu tõmmata sellele, et Martin Schulz pole üldse kunagi olnud selle eh, komisjoni eh, liige ja sellepärast ta siia ka kunagi ei tulnud, sest keegi teda külla ei kutsunud. aga meie kolleeg vahetas siin hoopis välja Juta Steinrücki, kellel ei olnud enam aega tulla siia komisjoni, sest ta on nüüd koordinaator tööhõivekomisjonis ja tal on käed-jalad tööd täis. ma tahtsin selle asja ka nüüd siin selgelt välja öelda, sest ma tean, et kõik kantakse üle internetis, mis siin toimub ja seega ei tohiks vale, valed kuulujutud minna liikvele. aga nüüd asjast. minu meelest on väga tähtis see, et meie peame hoolt kandma selle eest, et mitte ainult äh, ettevõtjad äh, ei lõika kasu sellest suurest äh, ühisturust, vaid ka tarbijad. ja siin räägime me siin killustatusest, mis ühisturul on, mille taga on ka väga suured ettevõtted ja see killustatus on seotud riigipiiridega aga nemad tulevad sellest killustatusest üles ja, ja seega peaksime tagama samad võrdsed võimalused ka tarbijatele ja seega ei tohi loobuda Rooma ühest, mis on väga suureks kaitseks tarbijatele just nimelt just kõige suuremate ettevõtete ees. ja see on asi, millele tuleks eriti tähelepanu pöörata, me ei tohiks ohtu seada seda, mida Euroopas on saavutatud tarbijate hüvanguks. suur tänu, Evelyn! suur tänu, et sa selle asja ära selgitasid, see oli tegelikult nali enne mul ähm,. aga hea küll, nüüd on siis asi selge. järgmine kõneleja, Mark Tarabella. suur tänu, proua esimees, nii nagu Rosa Tuun, keda ma tahaksin tänada, rõhutas alguses, räägime me siin tarbijaõiguse tasakaalu saamisest Eh, tagada online-teenuste, eh, et kõigile, aga samas eh, teenuste seadusandlus, me ei tohi siin tuua kaasa ettevõtetele uusi kulusid ja see puudutab ka näiteks kinomaailma, peab andma inimestele, loovinimestele võimaluse jätkata ja saada oma töö eest ka tasu, näiteks kinomaailm, audiovisuaalteenuste alla läheb see, meie eesmärgiks on äh, territoriaalsuse põhimõte säilitada, see ei ole sugugi mitte mingisugune sõimusõna, vaid see annab teenusepakkujatele võimaluse piirata äh, teatud territooriumil oma sisu müügi, et äh, seda kaitsta ja tagada nende õigused ja intellektuaalomandi kaitse. ja et nad saaksid üldse jätkata oma loovat tegevust ja seega on täiesti selge, et kõikide et see, et kõik saavad kõige odavama hinnaga juurdepääsu kõigele, olgem ettevaatlikud ja see võib ohtu seada meie loovsektori. jah, esialgu võib-olla jah, võib tunduda, et väga kena, kui kõigile antakse juurdepääs äh, pisku eest, äh, see on võib-olla väga populaarne ettepanek, aga see või, võivad olla väga tõsised tagajärjed, eriti loovinimestele ja lõppkokkuvõttes ka tarbijatele, kellel kaob valik ja kellel ei ole võimalik valida erinevate äh, loo, äh, loo, erineva loomingu vahel Euroopa, ühendanud Euroopa, ärgem unustagem, on ühinenud mitmekesisuses ja on see meie peamine rikkus. suur tänu, proua raportöör, et te mind ära kuulasite nii tähelepanelikult. Morten Lokekaard. Morten Lokekaard. We'll get back to you, Rosa. Uh, yes, thank you, I'm very pleased. ma tänan, mul on hea meel, et raport raportöör on tugisammu edasi astunud ja mitmed muudatusettepanekud, eriti Aldelt, eh, huvitav küll, aga tugevdavadki seda veel, seda teksti. kui me tahame tõesti sellest õigustamata geoblokeerimisest lahti saada, siis me peame kõigepealt vaatama, milline on see olemasolev raamistik eh, Brüssel üks eh, ja see regulatsioon äh, äh, puudutab äh, tegevust, mis on suunatud mingisele tu-, teisele turule. tooted peavad olema suunatud teisele turule, muud tooted siia alla ei käi. Děkuji za slovo. My na tomto výboru vždycky deklarujeme, eh, že nechceme rozlišovat. A tänan, ütleb proua Šenalova jah, me ei taha eristada online ja offline äh, tegevust tarbijakaitse puhul ja tahan kommenteerida kahte muudatusettepanekut, mis tulid minult ja puudutavad seda, et Euroopa Liidus kodanikel ei ole garanteeritud juurdepääsu kõrgele, kõrgekvaliteedilistele toodetele. muudatusettepanek üks üheksa kaks räägib sellest ja uus põhjenduspunkt ja äh, muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, mis puudutab artiklit neli. ma arvan, et põhjenduspunkti sõnastus on üsna selge, kui tohib, loen selle teile ette. käesolev määrus peab kohalduma juhtudel, äh, kus äh, tooted on ühesugused erinevatel turgudel, aga mõnedes liikmesriikides on ähm, kvaliteet teistsugune tarbijatele. Marko Suulo. Eh, ma tänan. arutelu näitab, et tekst ei ole sugugi lihtne siin käsitletakse lepingulisi suhteid, tööstusomandi teemat ja teisi keerulisi küsimusi, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu äh, copyright temaatikale, autoriõiguste kaitsele. ma arvan, et on täiesti vale käsitleda seda teemat meie tekstis. me ei peaks käsitlema äh, selles õigusaktis autoriõigustega seonduvat. tegemist on ettepanekuga, mis ei olnud üldse selleks kavandatud. sest eh, sisu mitmekesisus võib kannatada, kui me ei ole piisavalt ettevaatlikud, nii et me ei tohiks muuta norme, eh, mis eh, põhinevad äh, pädevatel asutustel, kohtutel, kes saavad selliseid vaidlusi lahendada, aga oht praegu on olemas. jah, me tahame ennekõike kaitsta tarbijat, aga tähtis on, et kõik vaidlusosalised oleksid kaitstud ja et meil oleksid kaitsemeetmed olemas, sest siin näiteks on näha, et VKE ütleb, et ta ei taha väljapoole omaenda liikmesriiki müüa, samas kodanik mõnes teises liikmesriigis öö, samas öö, hiilib kõrvale öö, ja ikkagi ostab kauba, soetab selle ja võib tekkida vaidlus, mis läheb VKE-le väga-väga kulukaks. ja see ei oleks õiglane. jah jah, ma kõiki argumente ei saa ära tuua, aga kahest asjast räägiksin küll. Äh, mitmed miljonid äh, Euroopa turistid sõidavad puhkusele teistesse riikidesse, ostavad seal kaupu ja ei hooli üldse äh, tarbijakaitsest, vaid on rahulikud tarbijad, rõõmsad tarbijad ja mm, täht-, ei peaks kuidagi moodi kitsendama online seda, mis offline täiesti hästi toimib. paljud Ida-Euroopa tarbijad leiavad, et nemad on kitsendatud, meeldib või mitte, aga see on tunne, mida, millega tuleb arvestada. komisjon on nüüd öelnud, et kas ühesugune müügiõigus hakkab kohalduma ja meie Rahvapartei toetab seda kahel käel, aga et selleni jõuda, on vaja sellist vahelahendust geoblokeerimise tarvis ja see on aktsepteeritav. ma tänan, kõnelejate nimekiri on lõpule jõudnud. ma tean, et raportöör ütles, et parik raportööride kohtumised on tulemas ja ma loodan, et te siis variraportööridega käsitlete neid teemasid. jah, me peame minema järgmiste küsimuste juurde, ainult üks asi. jah, ühte asja tahtsin öelda. ja vabandust, mõnikord mul on mulje, et te üldse ei kuula ettevaatlikult mind, ehkki ma rääkisin väga aeglaselt. Mark ja teised, teile on see suunatud jah, audiovisuaal autorikaitse alla kuuluvat sisu ei puuduta see ettepanek, mitte filmid, aga muusika e, e-raamatud küll käivad siia alla. ainult seal, kus kaupmehel on juba olemas õigused, on hõlmatud selline olukord. jah, me ei tagane siin autoriõiguste öö, sätetest me ei taha mitte midagi muuta selles aspektis minu ettepanek on selline, aga teie mõned ettepanekud lähevad kaugemale. nii et audiovisuaal jääb välja ja ainult siis, kui on kaupmehel õigused ja geoblokeerib, siis ta ei tohiks seda teha, on minu ettepanek, aga mõned teie hulgast tegid ettepaneku minna kaugemale ja me töötame selle kallal ja ma usun, et me tuleme heale lahendusele. ja mina tänan raportööri, et väga, väga selgelt selle veel kord välja ütlesid. suur tänu, sest väga palju segadust on olnud selle teema ümber. ja sellega läheme eh, edasi finantstehnoloogia raporti juurde, arvamuse juurde, tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule ja annan nüüd juhtimisohjad üle Tiitale selleks aruteluks, sest mina pean lahkuma. Tiita Šarantsova, palun ma tänan. ma üritan teha lühidalt ja ma saan ka seda teha, sest kui ma vaatan muudatusettepanekuid, siis näib, et seda arvamust toetatakse ulatuslikult ja ainult üks või kaks erandit on siin. mõned muudatusettepanekud äh, mulle ei meeldi, neid oli kaks, aga ülejäänud olid positiivsed, mõned sotsiaaldemokraat ekspertide ettepanekud ütlesid, et on ka ohud finantstehnoloogiatega, ma arvan, et need tuleks sõnastada natuke mahe, leebemalt, ma saan küll aru, miks ollakse mures ja nende muredega tuleb tegeleda. ja ma üritasin võimalikult palju panna kirja kompromissettepanekutesse väljapakutust ja sekretariaat saatis teile, ma arvan, pühapäeval välja kompromiss ettepanekud või oli see esmaspäeval, laupäeval? hästi, see oli laupäeval. kakskümmend kolm aspekti olid seal hõlmatud ja need asendavad esialgset arvamust. toon välja põhilisema. kõigepealt finantstehnoloogia kasv. me rõhutame, et see on positiivne uutele turule tulijatele ja ka traditsioonilistele turuettevõtetele jah, me tahame rakkerühma äh, loomist komisjonis, me tahame ka, et tegevuskava äh, mandaadi lõpuks äh, komisjonilt tuleks ja tähtis on ka mõelda rahastamisel ära hoida pettused ja väärkasutus. me võtame teadmiseks selle, et EPA kavatseb regulatiivsed tehnilised standardid läbi vaadata ja meiegi kaebused on selles protsessis arvesse läinud. me oleme palunud ka, et eh, riske hindaks eh, komisjon, et eh, inimestega alati arvestataks automatiseeritud otsuste tegemisel ning samuti tarbijaid tuleb teavitada, kui nad kuuluvad mingite pilootprojektide alla. turve ja lõpetuseks ka vajadus andmekaitse järelu puutumatuse järele. E, jah, see on kokkuvõtlikult kõik ja ma usun, me tuleme selle arvamuse koostamisega hästi toime. jah, e, kõigepealt ma vabandan, et ma pean lahkuma meediateemadega tegelemiseks, aga ma tahan enne öelda, et mul on väga hea lähe-, meel selle lähenemisviisi eest, mis raportööril on ja peame panema rõhku ennekõike finantstehnoloogia positiivsetele külgedele. Uh, ma tänan, ütleb proua Maidel. meil õnnestub jah, üles kutsuda eh, komisjoni looma fintech keskkonda, eh, luua ühised eh, reeglid ja teiseks teostada ka järelevalvet olemasolevate finantsinstitutsioonide puhul, aga ka uute tulijate üle. jah, see, mida ma seni olen näinud, ollakse nõus nende esimeste sammudega, et komisjon koostab väga ulatusliku finantstehnoloogia tegevuskava, mis tagab suurema prognoositavuse, eriti regulatiivse poole pealt ning ma olen kohtunud finantstehnoloogia ettevõtetega, nemad leiavad, et see on väga tähtis, et nad saaksid pikemas perspektiivis areneda ja ma tänan ka Tiidat väga tubli töö eest kompromissettepanekute koostamisel. ja ma arvan, et oleme kõik nõus, et peamised aspektid on arvesse läinud. Tiita rääkis, et sidusamalt tuleks tegeleda ka küberjulgeolekuga eh, ja tarbijakaitse peaks olema finantstehnoloogia regulatiivse raamistiku keskmes ning juurdepääs VKE-del rahalistele vahenditele krediitide ulatuslik laiendamine ja nii edasi. töötame teiega konstruktiivselt, tähtis on, et meie arvamused läheksid arvesse majanduskomisjoni lõpptekstis. ma tänan, Nikola. suur tänu. jah, peamine selles arutelus on vajadus vähendada võimalikult palju õiguslikku ebakindlust selles valdkonnas. ja äh, meil on vaja innovaatilist finantsökosüsteemi, meil on vaja selgeid reegleid ja kõik äh, ettevõtjad, kes tulevad finantstehnoloogia maailma, peavad usaldama võimalikult palju seda sektorit. ja olen tänu ka tänulik raportöörile ettepanekute eest ja ka kompromissettepanekute eest, need lähevad õiges suunas on terve rida muudatusettepanekuid, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida. tegin omalt poolt ka muudatusettepanekuid, need on üsna sarnased sellele, mida tutvustasid juba eelkõnelenud. kõigepealt peab olema horisontaalne tegevuskava, mis puudutab finantstehnoloogiat Euroopas, selline fintech tegevuskava. tarbija peab olema äh, korralikult kaitstud ja selle tegevuskava keskmes. isikuandmeid tuleb samuti kaitsta, see on eriti tundlik valdkond. väga suur läbipaistvus tuleb tagada, tõhusad heastamisvahendid äh, ja digitaalsete piiriüleste maksete kaitsmine, virtuaalraha kasutamine jah, VKE-dele, mikroettevõtjatele on sellest suur kasu ja seda tuleb rõhutada ning pangad peavad täiendavaid finantsteenuseid neile pakkuma. ja lõpetuseks arvutite turve. jah, sellest on juba räägitud, väga tähtis on, et direktiiv jõustuks ka võimalikult kiiresti. kiidan juba tehtud töö eest. E- suur tänu, ECR on juba Viki poolt ära esindatud rohelistest, kas keegi on rohelistest, ei ole? kuuest ei ole. kas keegi veel soovib sõna? ei soovi. hästi. ma lihtsalt eh, toetan seda, mida Nikola ütles, me liigume õiges suunas ja ma usun, et me saame õige pea selle teksti heaks kiita. Te kõik teate meie tegevusplaani. kahekümne esimesel märtsil toimub meil hääletus, suur tänu ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Which is interconnected. ja tegemist on ähm, internetiühendus kasvu, konkurentsivõime, ühtekuuluvuse suurendamiseks Euroopa gigabitti ühiskond ja 5G. härra Lopes Isturis saab sõna, meie raportöör. suur tänu kallid kolleegid. mina meenutan teile, et kuuendal veebruaril me rääkisime interneti ühilduvusest majanduskasvu huvides ja 5G raport on minu raport ja mul on hea meel, kuivõrd positiivsed ollakse. enamik fraktsioone toetab jah, tähtaeg mööds äh, muudatusettepanekute esitamiseks, kaheksakümmend kolm laekus muudatusettepanekuid, seitseteist tulid mult endalt. Äh, veel kuuskümmend kuus muudatusettepanekut erinevatelt fraktsioonidelt. ja ma arvan, et meil on äh, väga hea alus kompromiss tekstiks seitsekümmend viis protsenti muudatusettepanekutest, mis laekusid, räägivad, et 5G-st peab saama reaalsus ja äh, see peab võtma väga tähtsa koha Euroopas. mina palusin, et minu meeskond äh, teeks veel omapoolseid muudatusettepanekuid, et arutada neid variraportööridega ja näen, et väga pooldatakse seda, et digitaalne killustatus liikmesriikide vahel kaotada, samuti maapiirkondade mahajäämus kaotada ja me ei määratle, millist tehnoloogiat kasutada, aga öö, öö, ei saa olla, et ainult kaksteist suurfirmat otsustavad ära 5G käivitamise sest sellega on seotud väga palju erinevaid Äh, ettevõtjaid ja valdkondi. tähtis on, et äh, oleks võimalik paigaldada 5G ja siis seda hakata laiendama ka kaugematele piirkondadele, äh, maapiirkondadele satelliitide abil ja nii ajapikku me kaotame selle digitaalse lõhe, mis meil praegu on. ja selleks on vaja nii äh, avalikke kui ka erasektori poolset rahastamist ning on vaja, et oleks usaldus, et saaks teha investeeringuid ja tähtis on, et bürokraatiat oleks võimalikult vähe ja kaitstud oleksid investeeringud, mis sellesse valdkonda tulevikus tehakse muidugi me peame mõtlema tarbijate peale e, ja ka ühtne siseturg saab 5G kaudu stiimuli, mida tal väga-väga vaja on. nii et tegemist on e, võimalusega turgutada turgusid, e, muuta kõik sidusamaks, luua uusi töökohti ja ma usun, et me oleme kõik nõus sellega, et me tahame olla liidriks selles valdkonnas ja kolm aspekti on lõpptekstis väga olulised. kõigepealt on vaja, et meie juhiksime tehnoloogilist revolutsiooni, teiseks on vaja mõista, et tegemist on strateegilise võimalusega Euroopa jaoks ja kolmandaks juhi roll peab realiseeruma nii, nagu komisjoni plaanides kirjas on tugev Euroopa megabittide ühiskond, 5G väljaarendamine on peatähtis ühtse tugeva siseturu väljaarendamiseks. lai riba, väga kiire, tõukab takand kõiki valdkondade arenguid. ja tähtis on kohe alguses olla 5G väljaarendamise juures. me tahame, et Euroopa Liit asuks etteotsa ja tagaks, et meil oleks maailmas juhi roll. samuti standardite väljatöötamine, asjade interneti temaatika on samuti väga tähtsad. kõik see on uus, ma olen kindel, et erasektor ka asub äh, appi standardite väljatöötamisel. meil on vaja 5G tehnoloogia vastu võtta, ära hoida turgude killustamine ja üle saada tõketest, mis meil on koostalitlusvõime teel. meil on vaja võidelda ühtse siseturu eest, millel puuduvad tõkked. komisjoni andmete kohaselt tegevuskava 5G tehnoloogia väljaarendamiseks kogu Euroopa Liidus loob juurde kaks miljonit töökohta, aga see on võimalik ainult sellisel juhul, kui meil on tugev ühtne siseturg ja tugev majanduskasv. ja ainult nii me saame tõesti teostada eh, dünaamilise digitaalse siseturu, eh, eh, luua uusi häid töökohti. ma olen väga tänulik kõigi kommentaaride eest, ettepanekute eest ja olen valmis põhjalikult muudatusettepanekutega tööle hakkama. Uh, suur tänu ja nüüd fraktsioonide kord, Nikola, palun. suur tänu. härra Sergio Gutierrez ei saanud täna siia tulla ning palus mul oma kommentaarid ette lugeda. ja pidin neid siin kärpima, sellepärast et aeg on napp, nii et võib-olla tema mõtted ei äh, tule välja nii põhjalikult, nagu ta soovis, aga vähemalt pean siis ajaraamidest kinni. kõigepealt suurem osa muudatusettepanekutest, mille raportöör esitas ja mille variraportöörid esitasid, on head ning on heaks äh, alustalaks, millest lähtuvalt töötada välja äh, meie ühine seisukoht. meie fraktsioonil on neli prioriteeti. kõigepealt tuleb tagada see, et selle tehnoloogia äh, võidukäik oleks tagatud. lisaks asjade internetile on 5G tehnoloogial teisigi kasuvõimalusi, mis on seotud selle teenuse kiirusega. võtame siin näiteks äh, Äh, videokonverentside parandamise võimaluse, millest ei too, tule kasu mitte ainult tarbijatele, vaid ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Äh, kiire internet samuti. siis teiseks, investeeringud. selleks, et äh, saavutada kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks soovitud edusammud, on meil vaja head konkurentsiõhkkonda. tuleb tagada kiire ühendatavus ühenduvus ja kvaliteetne ühenduvus. selle eeltingimuseks on kvaliteetne taristu ning oleme seetõttu nõudnud suuremaid investeeringuid taristusse 5G ambitsioonikat finantseerimisplaani oleks samuti vaja, et saaksime olemasolevate vahenditega võimalikult hea sünergia saavutada. tuleks avalikke investeeringuid soodustada ning kutsuda üles avaliku erasektori ühisinvesteeringutele. sooviksime samuti, et investeeritaks rohkem taristusse, et suurendada ühendavust maapiirkondades ning parandada 5G levikut. kolmas oluline punkt meie jaoks on digitaalne lõhe. kui me tahame kasutegureid oma ühiskonnale, peame ka selle valdkonnaga tegelema ning äh, kandma hoolt selle eest, et digitaalne lõhe saaks kõrvaldatud. neljandaks standardid. sotsiaaldemokraatia fraktsiooni jaoks on oluline kiiresti jätkata ühtlustamistegud, tegevust 5G äh, tehnoloogia vallas, et turud ei killustuks ja et hoitaks ära liigsed tõkked koos talitusvõimele. ja lõpetuseks äh, tahaksin soovitada hääletada minu muudatusettepanekute poolt, need äh, suurendavad innovatiivsust meie tekstis, muudatusettepanek kakskümmend viis äh, Wi-Fi ja 5G programmide kohta. Euroopa konservatiivide reformistide peres siin kedagi pole, siis äh, Alde ja Martin, palun. suur tänu, juhataja. kaks G pakkus meile paremaid kõneteenuseid, 3G võimaluse internetis surfata ja nüüd on siis 4G äh, võimalused ja 5G võimalused, mis peaksid hoo sisse saama selleks, et Euroopa ettevõtted ning äh, tarbijad saaksid äh, suurema võimaliku kasu sellest. selleks on meil vaja maa, Euroopa tasandil tegutsemist, muidu jõuavad teised maailma osad meist ette. meie tahaksime, et keskenduksime sellele, et nii tarbijad kui ettevõtted saaksid võimalikult suurt kasu sellest meil on vaja partnerlusi telekommunikatsiooniettevõtete vertikaalsete äh, sektorite vahel nagu tervishoid, energia, meelelahutussektor selleks, et gigabitiühiskonda ning 5G-d võimalikult hästi ellu rakendada, tuleb Euroopa kommunikatsioonikoodes võimalikult kiiresti vastu võtta, sellega oleks tagatud õiguskindlus ning prognoositavus ka telekommunikatsiooniettevõtete jaoks. tööd on veel palju, me ei taha, et meil ees oleks värvikirev jõulupuu, me tahame just nimelt ühenduvuse valdkonnas oma tugevat äh, seisukohta läbi suruda äh, ja loodan, et kolleegid seda siin toetavad ning oleme valmis jätkama koostööd. kas on veel sõnasoovijaid? kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis Antoni, kas sa soovid äh, veel lõpetuseks sõna? soovin sõna et selleks, et öelda härra Gutierrezele et äh, need neli punkti on äh, mulle vastuvõetavad. Äh, artikkel kakskümmend viis. selle võtan kindlasti kompromissi sisse. ja muidu tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid toetuse eest ning kohtume teiega koos ning vaatame, kas kompromissettepanekud, mille välja töötan, on teile meeltmööda tuletan meelde, kolleegidele ütleb proua juhataja, et hääletus IMCO-s toimub kahekümne esimesel märtsil. ja sellega on äh, see osa äh, lõppenud, sellega lõpetame oma arutelu ning tänase koosoleku. tuletaksin teile veel meelde, et meie järgmine kohtumine leiab aset kolmeteistkümnendal märtsil kell seitse. ilusat õhtut teile kõigile!